kallid kolleegid, ma teen ettepaneku, et hakkame pihta, meil on natukene aega, aga ega sellegipärast ei peaks seda raiskama. Ehm, meil peaks ehm, me läheme edasi sealt, kus me tegelikult mõneti eile jäime pidama, nimelt siis ehm, ametitest rääkimisest ja läheme edasi sellega eelarve täitmise heakskiitmine on mõned elemendid, kus ma tahaksin oma seisukohta esitada. kõigepealt ähm, äh, aga siis päevakorrapunkt number kolmteist, eelarve täitmise äh, heakskiidu andmine Euroopa Liidu üldeelarve, siin on esitatud kolm ähm, muudatusettepanekut. esimese osas mul ei ole omapoolseid märkuseid, aga teine samas, aga ma küll äh, toetan seda, et äh, jah, ma mõneti olen sellega täiesti äh, nõus aga selle muudatusettepanekuga on siis tehtud ettepanek seda protsessi piirata, see on äh, Shabaööri muudatusettepanek ja ütleb, et tuleb minna lihtsustatud menetluse juurde. ja viimane muudatusettepanek. siin on öeldud seda, et äh, lihtsustatud kuluvõimaluste lahendus äh, aitaks vähendada vigade esinemissagedust. ma selles küsimuses olen valmis läbirääkimistesse astuma, aga ma ei ole väga veendunud selles äh, praegu, selles argumendis siis. nüüd päevakorrapunkt number neliteist. Äh, siin räägime me siis Euroopa koolitusfondist Alors, s'agissant euh... nüüd ähm, Euroopa koolitusfondist rääkides on esitatud kaks muudatusettepanekut. esimene puudutab finantsolukorrast äh, tõese pildi andmist kolmekümne esimesest septembrist kaks tuhat kaksteist. et see, sellega meil ei ole probleeme. tuletaksin teile meelde, et et teisega mul ei ole ka probleeme. mida ma ütleksin selle koolitusfondi kohta veel, meil on nimelt probleem aastaga kaks tuhat kolmteist, jah, ma saan aru, et siin me räägime kahe tuhande üheteistkümnendast aastast, aga Äh, kui meil on juba praegu teada, et kaks tuhat kolmeteistkümnega on probleem, ei peaks ootama võib-olla kahe tuhande viieteistkümnendat aastat selleks, et sellest asjast rääkida, nii et ma esitaksin siia ühe suulise muudatusettepaneku, ähm, mis puudutab äh, seda, mida ütles proua Madel, Madeleine Serban, mul on väga hea meel, et ta pandi uuesti sellesse ametisse, sellepärast et äh, ta on märkimisväärne äh, ametijuht. aga see uuesti ametisse nimetamine äh, oli täiesti läbipaistmatu, kui me arvestame seda, et kuidas oli kaasatud parlament ja ma saatsin selle ameti nõukogu esimehele Äh, kirja, kus ma nõuan, et milliste äh, tingimuste järgi äh, proua Serban ametisse nimetati ja temaga tuleb kaasata ka parlament, nagu te teate, Euroopa Parlamendi esindaja on kolleeg Sarah Parkin, kes rääkis eile väga pikalt ja ei lubanud parlamentidel, liikmetel sõna võtta aga lahkus siis pärast seda, enne meie arvamuste vahetuse lõppu ja me ei saanud ähm, midagi tegelikult sellest äh, teada, sellest ametisse nimetamisest ja see on tõeline probleem. Euroopa Parlament äh, peab saama võimaluse nende ametite osas oma pädevust rakendada ja seega ma arvan, seda asja ei tohiks äh, lasta käest äh, ja seda teemat sugugi mitte jätta ja ma kavatsen äh, siis suulise muudatuse ettepaneku esitada selles küsimuses, sellepärast et me peame, äh, kas meil on see asi hääletusel täna? ei. ja esitan siis suulise muudatuse ettepaneku nii et nagu ma ütlesin, me peame siis kasutama seda võimalust ja saatma selle sõnumi välja. nüüd päevakorrapunkt äh, number viisteist ja Bilbao amet eh, ehk siis eh, tööohutus ja töötervishoiuamet. Eh, siin ei ole esitatud muudatusettepanekuid ja ja äh, siin me väljendame siis seda, et oleme mures selle pärast, et ei ole uuendatud strateegiat komisjoni poolt koostatud selle ameti jaoks ja nüüd äh, teen Telegraph stiilis ähm, edasi, nimelt kuueteistkümnes punkt äh, puudutab eelarve täitmise heakskiitmist Euroopa elu- ja töötingimuste parandamise fondi. siin on muudatusettepanekuid, äh, see on päris äh, hea, sellepärast et ma toetan ähm, kuute muudatusettepanekut. Sergio Preto muudatusettepanek. Ähm, siin räägitakse mitte sihtasutusest, vaid äh, fondist siiski ja sellega meil ei ole probleemi, äh, probleeme. proua Harkini muudatusettepanek see puudutab äh, seda, et ähm, äh, fondi töö on liikmesriikides, äh, peab tagama, et need töötingimused liikmesriikides ei halveneks, kuigi nad seda teevad, me toetame seda. härra Prieto tahab siin muudatusettepanekus neli sedasama, mida esimeses, selles ei ole, sellega meil ei ole probleeme, see on lihtsalt sõnastuse küsimus, muudatusettepanek number viis siin äh, selles muudatuse äh, ettepanekus on kirjas äh, see, et kontrollikoda tunnistas korrektseks fondi kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta raamatupidamise, kuid proua Harkin tahab siin eraldi rõhutada seda, et finantsolukorrast äh, anti kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kolmekümne esimese detsembriga tõene pilt, äh, mina olen selle muudatusettepanekuga nõus. Java Ööri muudatusettepanek number kuus. siin on viidatud sellele, et äh, esimeses ja teises jaotises ning osutatud öö, kaebuste suhtes eelmisel aastal ellu viidud parandusmeetmeid, et neid on tehtud, seda me võime jah tunnistada. nüüd muudatusettepanek seitse jällegi kolleeg Prietolt on esimese, kolmanda ja neljanda muudatusettepaneku kordamine, sellega ma olen nõus, muudatusettepanek kaheksa jällegi härra Prietolt. siin on aga lisatud siis veel üks märkus kõik Kontrollikoja soovitused töölevõtmismenetluste läbipaistvuse kohta on põhjalikult ellu viidud, on siin öeldud, ma arvan, et äh, seda me võime samuti toetada. ja nüüd ma lõpetaksin Eurofondiga ja tuleksin seitsmeteistkümnenda päevakorrapunkti juurde, nimelt CDFOP siin on esitatud kolm muudatusettepanek, esimene nendest proua Harkinilt, mis äh, tegelikult peegeldab seda muudatusettepanekut, äh, seda, mida ütles eelmise juures, nimelt et meil on vaja pidevalt uusi koolitusmeetodeid, nüüd äh, muudatusettepanek kaks peegeldab äh, Eurofondis esitatud muudatusettepanekud siis nimelt, et ähm, et aasta seisuga on antud tõepärane pilt keskuse finantsolukorrast kolmekümne esimese detsembri seisuga kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast. Äh, aga muudatusettepanek number kolm Chaba Öörilt tunneb, äh, avaldab kahetsust äh, Äh, sellepärast, et eelmisel aastal täheldatud puudusi ei kõrvaldatud rahuldavalt. ja äh, et ZDFP on ka olnud äh, passiivne selles osas, aga seda ma ei toetaks, seda muudatusettepanekut. ja nüüd lõpetuseks kaheksateistkümnes päevakorrapunkt äh, täitmisele heakskiidu andmise kohta laiemalt, siis tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll, siin on neli muudatusettepanekut. lõige ühe osas on Java Ööri esitanud muudatusettepaneku, mis minu meelest probleeme ei tekita, seda ma toetan ja siis on kolm muudatusettepanekut lõike kolm osas, need on siis muudatusettepanekud kolleeg Bretolt, Java Öörilt ja Mariann Haakinilt mina teeksin siin ettepaneku kompromissettepanekuks, äh, mis võtab kokku nende muudatusettepanekute sisu ja rõhutaksin seda, kui oluline on koostöö ametite vahel selleks, et nad saaksid oma tööd, tööd jätkata. me tahaksime rõhutada seda, äh, milline see koostöö peaks olema, kõigepealt siis tegevuskava, äh, teadusuuringute kava, projektide kava osas peaks, tuleks teha koostööd teha ja koostöö peaks olema tagatud ka äh, äh, siis äh, nende meetodite osas äh,, mida kasutatakse. ja äh, see kõik peaks viima väga konkreetsete tulemusteni äh,. mina nüüd omalt poolt äh, sellega lõpetasin. mulle tundub et ähm, oli ähm,, on oluline see, et ma jagaksin teiega ka uut infot, nimelt äh, siis Euroopa koolitusfond, me peame selles osas äh, saama lisainfot selle kohta, kuidas äh, proua Serban ametisse nimetati Äh, see, sellega ma ei kritiseeri sugugi seda, mida on teinud äh, proua Serban, ta on äh, oma tööd teinud märkimisväärselt hästi. aga ametisse nimetamise protseduur on problemaatiline. Alejandro Serkas saab nüüd sõna, aga kuue raporti kohta. suur tänu, just Euroopa Koolitusfondi juurde soovisin tagasi tulla Te ise juba tegelikult selgitasite väga põhjalikult seda ähm, arvamust ja me teeme suulise muudatusettepaneku, nimelt me peame tegema kõik selleks, et mingisuguseid valesti tõlgendamisi ei tekiks ja et ei tekiks ka ähm, arusaamatusi selles osas, mis puudutab meie arvamust proua Servani töö kohta, et kuidagi ei mõistetaks meiepoolset kriitikat valesti. et me peame neid kahte asja, sisulist poolt ja meie suhtumist proua Servanuse töös erinevalt vaatama. kolleeg Jüri. sul on maksud, äh, enne kui sa jääd äh, neid poolt, kus sa oled neid konsultatsioone ja sa a 2012-es pénzügyi évnek a... Suur tänu! Ma tahtsin sõna võtta ainult äh, ühes punktis, ähm, nimelt äh, kaheksateist ja kaheteist, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine laiemalt. kui ma nüüd õigesti aru sain, minu muudatusettepanek äh, kolm viitab uuele punktile kuus, eriti teine osa. Te tõlgendate minu muudatusettepanekut äh, niimoodi, et äh, et äh, ma räägin siin reeglite paljususest, ei, ma ütlen, et see lihtsustatud menetlus on väga hea. kui on vead, siis sellisel juhul me ei leia selle lihtsustatud menetluse tõttu neid vigu üles. ma ei ütle sellega sugugi, et sekkutakse siiski kas kohal on Euroopa Komisjoni esindaja, kes tahaks võtta selles küsimuses sõna? Äh, härra Ööri ütleb, et äh, ma ei lõpetanud ju veel. ei, vabandust. ma tean, et te ei lõpetanud, teile jääb veel võib-olla selline võimalus, te arvate võib-olla, et ma ei kuula teid, ma kuulan teid, aga saate sõnu. ma hakkan siis uuesti pihta ma ei taha öelda, et selle lihtsustatud äh, menetlusega kaasneks äh, vigade määra tõus. absoluutselt mitte, seda ma ei tahtnud öelda. ma ütlen, et äh, kui on vigu, siis on, kaasneb sellega risk, et me lihtsalt ei leia neid. meil ei ole lihtsalt piisavalt aega selleks, et süüvida detailidesse, kui me läheme tõesti selle lihtsustatud menetluse juurde Äh, ja äh, komisjonil ei ole piisavalt aega meile detaile jagada ja nii edasi, nii et kui te tahate, siis äh, ma kirjutan ümber selle teise osa sellest muudatusettepanekust number kolm, see on siis päevakorrapunkti juures number kolmteist. me anname kõigepealt komisjonile võimaluse oma seisukohta avaldada, võib-olla nad vastavad sellele, mida te ütlesite ja vastavad ka sellele ametisse nimetamise küsimusele, aga vaatame, kuidas me suudame jõuda kahe ja kolmanda osas kokkuleppele, need on omavahel seotud, aga Euroopa Komisjon, kes soovib sõna? Yes, thank you, chair, we'd like to comment. suur tänu, me sooviksime just konkreetsemalt äh, ka seda äh, muudatusettepanekut puuduta, äh, mis puudutab siis lihtsustatud kuluvõimalusi, nii et me peame arvestama ka eelnevate soovitustega siit komisjonist ja seetõttu kahe aasta jooksul me oleme äh, seda halduskoormust tõesti üritanud lihtsustada ja see puudutab siis ka erinevaid määrasid. ja meie toetame vägagi lihtsustamist praeguse ähm, perioodi jooksul ja äh, see puudutab siis ka lihtsustatud kuluvõimalusi ja, ja meetmete võtmist, mis puudutab siis ka järgnevaid aastaid, kaks tuhat, äh, programmi aastaid kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat kakskümmend. ja nende lihtsustamise meetmete tulemused on väga selged olnud ja ähm, aasta kaks tuhat kaksteist tulemustes ähm, need väga selgelt kajastuvad ja mitte ainult halduskoormuse vähenemises, vaid äh, ka ähm, halduskoormuse määr on vägagi suurel määral vähenenud ja seetõttu me leiame, et see muudatusettepanek võiks äh, õõnestada äh, tegelikult viimaste aastate töö tulemusi ja võib ähm, raskendada ka lihtsustamismeetmeid järgnevateks aastateks. mis puudutab nüüd ETF-i, ähm, me oleme äh, tööhõive peadirektoraadist ja seetõttu meil selle ametisse nimetamise kohta mingisugust lõplikku seisukohta ei ole, ega ei oska selle kohta midagi öelda. D'accord euh,, merci de ces précisions. hea küll, suur aitäh nende täpsustuste eest. Äh, kallis kolleeg Tšabari, teen sellise ettepaneku. vaadake, äh, mina arvan, et kui äh, võiks ikka lihtsustada, siis ei saa ju kahtlustada et Euroopa Komisjon võtab neid otsuseid vastu enda huvides, et siis lihtsustada kontrolli ja järelevalvet, äh, järelevalvet avalike kulutuste äh, üle. Äh, kõik ettevõtjad alati nõuavad meilt või, või soovivad lihtsustatud menetlusi, sest tõesti, keegi ei soovi ju halba haldust äh, või siis äh, pettusi. ja nüüd äh, on näha, et lihtsustamine on isegi haldusriske vähendanud. ja see tähelepanek tehti kontrollikoja poolt ja minu meelest on see täiesti positiivne märkus. ja kui me vaatame lõiget kuus meie ettepanekus Teie soovite seda ära kustutada, mul oleks kahju sellest. teen ettepaneku, võtke tagasi oma muudatusettepanek kaks ja võib-olla muudatusettepanekus kolm võib-olla saaks natukene teksti muuta, et tõesti see järelevalve, see tähelepanelikkus, see jääks alles et me läheksime nagu ähm, sammukese tagasi sellest muudatusettepaneku kolm ametlikust tekstist. loodetavasti meie arutelu tulemusel nüüd äh, saate te meile vastu tulla, äh, teha uue muudatusettepaneku ja siis saame sellest muudatusettepanekust veel rohkem kasu äh, ja me äh, oleme ju alati nendes küsimustes, eelarve küsimustes äh, koostöövalmid olnud. see päevakorrapunkt on nüüd läbi vaadatud ja järgmisena hääletame või, või kaheteistkümnendal veebruaril ilmselt äh, arutame seda uuesti. tahaksin teha ka ETF-i ametisse määramise kohta ühe ettepaneku. Jabari on juba üht-teist ette võtnud, siis loodetavasti ka selle lihtsustatud protseduuri või menetluse suhtes. ja siis ähm, peab ütlema ka veel, et eelarvekomisjon hääletab seitsmeteistkümnendal märtsil. nüüd on punkt läbi võetud, kell on üheksa kolmkümmend neli ja läheme kahekümnenda päevakorrapunkti juurde. see puudutab algatusraportit, mis võimaldab meil kaasa rääkida Euroopa poolaasta teemas. see puudutab siis majanduspoliitika koordineerimist, tööhõive ja sotsiaalaspektid kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. ning tegemist on Sergio Gutierrez Prieto raportiga Bien. Alors, euh... hea küll. meil on siin üks väike probleem, palun mõistke meid. tahaksin nüüd sellest rääkida. kõigepealt, kas kõigil on hääletuskaardid kaasas? kellel ei ole hääletuskaarti? ühel sotsialistil. see ei olegi liiga palju ja on üks väike probleem, sest kompromiss oli väga keeruline, läbirääkimised olid pikad. ja nüüd nagu kompromissini jõuti äh, pärast õiget tähtaega ja nüüd äh, seda ei ole lihtsalt seal hääletusnimekirjas kajastatud. ja kõik fraktsioonid ei ole ka veel sellega kursis hääletusnimekirjad ning kompromissettepanekud äh, on osa meie äh, tööprotseduurist, äh, koordinaatorid on oma otsuse teinud ja nende otsust tuleb respekteerida, kui me soovime, et hääletus korrakohaselt läbi viidaks. nüüd me muidugi äh, peame lisama kompromissettepanekud hääletusnimekirjale, äh, aga see teeb meie kõigi töö palju keerulisemaks. ja need raskused puudutavad QREE e, e kaheksakümmend ühte ja sada kahtekümmend üheksat, need viimased on tagasi võetud kui kõik on siis nõus, siis alustame hääletamisega kõigepealt kompromissid, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. pärast seda tuleb kompromiss, muudatusettepanek kuuskümmend viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. lõige kaks, kompromiss J, kolm fraktsiooni, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolm kompromiss ka, kolm fraktsiooni, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmiseks lõige neli, muudatusettepanek seitsekümmend viis Philipp de Bakkerilt. see on kustutamise muudatus, seitsekümmend kuus, seitsekümmend seitse langevad ära, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda Madame Esaja, si vous votez. proua Esaja, kui te hääletate vastu, siis ma ei tea, te ei saa ju oma ettepanekut hääletada. hääletus lõppes. seitsekümmend kuus, seitsekümmend seitse langevad ära edasi äh, lõige viis, Philip de Backer, seitsekümmend üheksa sari sajalt, ähm, jällegi kustutamise ettepanek, kes on poolt, vabandust. Ah, täällä ei ole tulkkausta tällä hetkellä suomen Soome keelest äh, ei tule tõlge läbi. Traduction. Traduction, traduction. J'ai compris, je m'assure juste que... Euh... Sain aru, jah peab nüüd kontrollima. peaks ikka toimima see tõlge. ma lihtsalt ei teadnud, mis juhtus minu enda muudatusettepanekutega vahepeal. ma juba hoiatasin teid, et kui teie hääletate seitsmekümne viiendat muudatusettepanekut, siis seitsekümmend seitse kukub ära see on nüüd kõik meil juba läbitud ja nüüd oleme teie järgmise muudatusettepaneku juures, seitsekümmend üheksa, see sarnaneb seitsmekümne kaheksale. hääletame siis seitsekümmend kaheksat ja seitsekümmend üheksat koos, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. ma ei tea, kas te saite aru, et äh, ühel sotsialistil ei olnud ju kaarti seda tuleb arvestada hääletamisel. seitseteist, üheksateist, mina ütlesin seitseteist, kaheksateist oli eelmine hääletustulemus, nii et äh, me ei teinud vigu. ja parlamendisaadik, kellel enne kaarti ei olnud, on ka juba kaardi saanud ja nüüd äh, kaheksakümmend langes ära, lõige kuus on järgmine, hääletame kaheksakümmend ühte Veronika Lobelt. muudatusettepanek kaheksakümmend üks Veronika Lope Fontanier, see äh, on tagasi võetud. seega me saame hääletada kompromiss M-i. neli fraktsiooni esitasid selle, kes on poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. lõige seitse see ei ole vastuvõetav. järgmiseks kaheksakümmend seitse, see ei ole ka vastuvõetav. nüüd tuleb kompromiss N lõige kaheksa, kaks fraktsiooni esitasid selle. see oli ennist suuline ettepanek kas kõik on kursis selle kompromissi enniga? kui on, siis hääletame, kes poolt, kes vastu, kes pooletud. tundub, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime elektrooniliselt. palun, kompromissi enn. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 19 äh, nüüd üheksateist poolt, kakskümmend vastu, Donc je mets au voie le texte ori-. hääletusele läheb siis äh, esialgne tekst suulise muudatusettepaneku kes poolt, kes vastu. kordan üle. Äh, see on tõesti keeruline. meil on kompromissettepanek N. see parandas suulist muudatusettepanekut esialgsele tekstile see kompromiss lükati tagasi ja nüüd ma pean esialgse teksti ehk originaali koos suulise muudatusettepanekuga hääletusele panema, kes poolt qui est contre vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd kaheksakümmend kaheksa võeti tagasi, nüüd lõige üheksa. lõige üheksa, kompromiss O kolmelt fraktsioonilt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. lõige kümme, muudatusettepanek üheksakümmend kaks, Kšitlevska, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, üheksakümmend kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. raportööte soovite sõna? palun vabandust, proua esinejana. aga kui te nüüd ähm, esialgse teksti kompromissi hääletasite, siis minu meelest oli neid, kes soovisid jääda esialgse teksti juurde. ja ma palusin, et te kontrolliksite hääletust, aga ta vist ei kuulanud seda, minu meelest üks hääl jäi puudu, et palun, palun kontrollige üle see hääletustulemus Por ejemplo, parte del grupo PP prefería el texto original y ha votado. osa Rahvaparteist soovis jääda esialgse teksti juurde. tahan nüüd öelda, et ilma äh, suulise ettepanekuta äh, ei ole see esialgne muudatusettepanek vastuvõetav lihtsalt ja nüüd lõige üksteist, üheksakümmend viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üheksakümmend neli, see on vastuvõetav, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaksteist, kompromiss B neljalt fraktsioonilt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. lõige kolmteist ei ole äh, vastuvõetav ja nüüd lõige neliteist, Philippe de Backer, sada kolm. kes poolt, kes vastu, kes erapooletud? kontrollime seda. muudatusettepanek sada kolm. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Hääletus lõppes. 21 pour 10... 21 poolt, 19 vastu. Keegi ei olnud erapooletu, see on vastu võetud edasi lõige viisteist, muudatusettepanek sada neli samalt autorilt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd hääletusel sada viis, sada kuus, sada seitse, Esaja Harkin, Lope Fontanier, Tšabaõri, need on sarnased. kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. Živa Le vote est ouvert. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. hääletus nüüd lõppes. kakskümmend üks poolt, üheksateist vastu, need on vastu võetud. edasi sada kaheksa langeb ära. järgmiseks lõige kuusteist ja muudatusettepanek. vabandage, sada kaheksa siiski on vastuvõetav. ja hääletame sada kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. edasi lõige kuusteist, muudatusettepanek sada üheksa Philip de Bakkerilt. see on kustutamise ettepanek. kes on selle poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmiseks sada kümme, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. lõige seitseteist, sada üksteist Philip de Bakkerilt see on kustutamise ettepanek, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud lõige kaheksateist. Euh, donc au paragraphe 18, je vais d'abord. lõige kaheksateist ma ei tea, kompromiss kuu. Äh, hääletame seda neljalt fraktsioonilt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud Kolleeg Cornelissoni ettepaneku teine osa, ähm, sada kaheksateist, kes on poolt, kes vastu, kes erapooletud, kontrollime seda. sada kaheksateist, elektrooniline hääletus. kõik on nüüd hääletanud, hääletus lõppes. kuusteist häält poolt, kakskümmend kaks vastu, seega selgelt tagasi lükatud lõige kakskümmend, muudatusettepanek sada kakskümmend Philippe Bakkerilt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. tundub, et on vastu võetud. kas te soovite, et kontrollime? kontrollime siis elektrooniliselt, palun. hääletage hääletus lõppes kakskümmend kaks poolt, kaheksateist vastu, tõesti vastu võetud ja nüüd sada üheksateist sarja sajalt, kes poolt, vastu, erapooletud, samamoodi vist läks, see on vastu võetud ja nüüd äh, sada kakskümmend üks, kompromiss R. seda on muudetud teen ettepaneku anda raportöörile sõna. selgitage meile siis rahulikult, äh, milliseid muudatusi kompromissile teha Sí, presidenta. Habíamos jah, proua esinaine. kui ma õigesti mäletan, siis äh, kui me rääkisime komisjonist ja liikmesriikidest, äh, siis me viisime siia sisse äh, ka pädevuste küsimuse. et komisjonide, komisjoni ja liikmesriike kutsutakse üles tegema ettepanekuid meetmete kohta vastavalt nende pädevustele et selle me lisasime ähm.. Bon. Pour ma part, euh... mina nüüd äh, vaatan siin oma märkusi sada kakskümmend üks, ei, lõige kakskümmend üks. je reviens. oodake veidi. Señora presidenta, Presidenta, okay. sí, nos dicen. Shh. Amendement R. muudatusettepanek R. loen nüüd kompromissteksti ette, nii nagu see minul siin on. Äh, vastasel korral te ei saa aru. kompromiss R. Jobs and wages are important not only for social cohesion and fairness in social society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 mis te selles tekstis nüüd muuta tahate? El párrafo está perfecto y además hemos corroborado con, con... see lõige on äh, täiuslik ja peale selle me leppisime kõikide fraktsioonidega selle kompromissi osas kogu kokku ja nüüd me ei taha midagi lisada, siin ei ole midagi muuta. väga hea siis, saame kohe hääletama hakata. kes on selle kompromissi ERR-i poolt, kes on vastu, kes erapooletud? nüüd on see vastu võetud. seetõttu langevad osad muudatusettepanekud ära ja nüüd jõuame muudatusettepaneku sada kakskümmend kuus juurde. raportöör on poolt, kes vastu, see oli sada kakskümmend viis, ja see on nüüd vastu võetud. edasi, lõige kakskümmend kaks, muudatusettepanek sada kakskümmend kuus hääletame kompromiss S-i kohe, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, kontrollime seda elektrooniliselt. kompromiss S kolmelt fraktsioonilt. hääletus on nüüd lõppenud. kakskümmend neli poolt, kuusteist vastu. see on vastu võetud. kedagi erapooletu ei olnud, ühtegi erapooletut ei olnud ja nüüd siis tuleb üks vastuvõetamatu ettepanek ja siis on lõige kakskümmend kolm, äh, sada kolmkümmend, kes poolt. see on Philippe de Bakkeri oma, jaa. kes selle saja kolmekümnenda poolt on, kes vastu, kes erapooletud, on vastu võetud paragrahv vingt-neuf. lõige kakskümmend üheksa, ettepanek sada nelikümmend üks, Veronika Lobe-Fontani, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend, muudatusettepanek sada nelikümmend kolm, Philippe Bakker, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek sada nelikümmend kaks langeb ära ja nüüd lõige kolmkümmend üks ja muudatusettepanek sada nelikümmend neli teeb hakerkes poolt. vabandage, vabandage. sada nelikümmend kaks Veronika Lope, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, see on vastu võetud lõige kolmkümmend üks, sada nelikümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend viis, Veronika Lope-Fontanier, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend kaks, sada nelikümmend kuus, De Backer, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kaheksa, Ines Kristina Suber po, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend seitse, Hans de Becker, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend kolm, kaks kustutamise ettepanekut, sada nelikümmend üheksa, sada viiskümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. see on vastu võetud lõige kolmkümmend neli, sada viiskümmend üks, Evelin Regner, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend viis, kompromiss D neli fraktsiooni, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, lõige kolmkümmend viis, sada viiskümmend viis, Becker, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, ei teagi, sada viiskümmend viis, kes on poolt? kes vastu, kes erapooletud, see on vastu võetud ja nüüd sada viiskümmend kuus, sama autor, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud sada ja lõige kolmkümmend kuus, ettepanek sada viiskümmend seitse teeb Aker, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend üheksa, Kšižlevska, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend kaheksa, Lope Fontanier, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud vastu võetud. lõige kolmkümmend seitse, kompromiss U neljalt fraktsioonilt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. sada, lõige kolmkümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa, sada kuuskümmend viis, Philippe Bakker, kustutusettepanek kompromissi F, e, F-i e ei ole vaja hääletada, sada kuuskümmend viis on tagasi lükatud, nüüd FF, kes poolt, kes erapooletud, vastu võetud nelikümmend, sama olukord sada kuuskümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaks siis veel neljalt fraktsioonilt, kes poolt, kes vastu, vastu võetud nelikümmend A ei ole vastuvõetav, nelikümmend kolm X, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud nelikümmend üks üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. tagasi lükatud. kontrollime siis. nüüd on hääletus lõppenud kakskümmend üks poolt, kaheksateist vastu, tagasi lükatud ja nüüd sada seitsekümmend viis. vabandage siis nüüd. tõesti, eelmine muudatusettepanek oli selgelt vastu võetud ja sada seitsekümmend viis, Ines Suber, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud lõige nelikümmend kolm, sada seitsekümmend kuus Rahvaparteilt. kustutusettepanek, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada seitsekümmend seitse ei ole vastuvõetav ja nüüd lõige nelikümmend neli, muudatusettepanek Debakerilt. kustutusettepanek ja kompromiss GG nüüd, kes on saja seitsmekümne kaheksa poolt, kes on vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud kompromiss GG. kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. siis ei, siis tulevad meil vastuvõetamatud äh, ettepanekud ja peale seda kompromiss Y, mis puudutab lõiget nelikümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud lõige nelikümmend üheksa, sada kaheksakümmend üheksa teeb Aker, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kaheksakümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. lõige viiskümmend, ettepanek sada üheksakümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu vastu võetud. lõige viiskümmend üks kompromiss, et neljalt fraktsioonilt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud viiskümmend kaks, sada üheksakümmend viis debakker, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. lõige, oodake, me kontrollime sada üheksakümmend viit, siis äh, kakskümmend kaks, seitseteist vastu, see oli vastu võetud. nüüd sada üheksakümmend kuus langeb ära, sada üheksakümmend neli. Lope Fontanier sada üheksakümmend seitse poolt vastu, vastu võetud. lõige viiskümmend kolm järgmine. ettepanek sada üheksakümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud number sada üheksakümmend üheksa. hääletame saja üheksakümne üheksandat, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kakssada langeb ära ja nüüd lõige viis, peale lõiget viiskümmend kolm eesistuja peatub hääletame kahe, kahesajandat siiski. Riia Omenroidelt, kes on poolt, kes on vastu, kes erapooletud, see on vastu võetud. järgmiseks kakssada üks Kupakis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud ja siis kompromiss AA kahelt fraktsioonilt. siia on viimase hetke muudatusi tehtud ehk raportöör valgustaks meid selles küsimuses. Sí, solo que no, en el texto del compromiso no. kompromisstekstis ei kajastu üks sõna, mis on kadunud, nimelt eh, tagajärjed, consequences siit lõpust. teksti lõpus peaks see sõna olema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 consequences. Bon, je pense qu'il s'agit d'une erreur. see oli selline tehniline parandus. kompromiss A, seda toetas kolm fraktsiooni. kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, see on vastu võetud. nüüd lõige viiskümmend kuus kompromiss BB. kolmand fraktsioonid, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. ja nüüd tuleb muudatusettepanek kakssada üksteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud vastu võetud. lõige viiskümmend seitse, kompromiss seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. lõige viiskümmend kaheksa, kaks kustutusettepanekut, kakssada viisteist, kakssada kuusteist. hääletame koos, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige viiskümmend üheksa, muudatusettepanek kakssada seitseteist, sarjas häält jälle kustutusettepanek, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. kontrollime seda. palun hääletage. kakssada seitseteist. kõik hääletasid. kakskümmend kaks poolt, kuusteist vastu. vastu võetud. nüüd muudatusettepanek viiskümmend üheksa peale seda tuleb kakssada kakskümmend, lõige viiskümmend üheksa A, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend üks, Tebeker, kes vastu võetud, vabandust, vastu võetud, kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vast-, vast-, tagasi lükatud kakssada kakskümmend viis kutsutusettepanek sarjase ajalt see viib kompromissini AH, kes kakssada kahtekümmend viite toetab, tagasi lükatud. AH, kolm fraktsiooni, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. lõige kuuskümmend üks, Kristiina Suber, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, kes on poolt? kakssada kakskümmend üheksa, kes on vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. edasi Philippe de Bacre üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt A, lõige kaks, de Bacre, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolm langeb ära. hääletame neljandat Mariann Harkinilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis võeti tagasi, kompromiss A, põhjenduspunkt B, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt C, kompromiss B neljad fraktsioonid, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt D ettepanek kolmteist lisaja, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, põhjenduspunkt E, originaaltekst, suuline ettepanek on lisatud, põhjenduspunkt E on seega vastuvõetav selle muudatusettepanekuga koos, hääletame seda E-d, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt F, muudatusettepanek kuusteist ja paber, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd läheme natukene tagasi äh, muudatusettepanek viisteist Cornelissenilt, see vastab suulisele äh, muudatusettepanekule, hääletame seda viieteistkümnendat, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. edasi, muudatusettepanek seitseteist ja kaheksateist. Need on muudatusettepanekud, mis on sarnased, puudutavad põhjenduspunkti F, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks langeb ära, põhjenduspunkt F on läbi võetud, siis tuleb üheksateist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, ähm, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt G, muudatusettepanek kakskümmend kaks esimese osa kustutamiseks, sest teine osa langeb ära. hääletame kahekümne teist. see võimaldab meil kompromiss C-d hääletada. kõigepealt, kes on selle poolt, kes vastu, kes erapooletud, kakskümmend kaks lükati tagasi ja nüüd kompromiss C, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud pärast seda kompromiss D, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kakskümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, põhjenduspunkt H ei lähe läbi. põhjenduspunkt I, kompromiss, vabandust, muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, kustutusettepanek kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss E neljalt fraktsioonilt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt J, kompromiss F, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. pärast seda kom-, muudatusettepanek M, Maren Hakel, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss G ehm, nelja fraktsioon, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt U, ettepanek nelikümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt B, muudatusettepanek viiskümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud äh, viiskümmend kolm läheb läbi, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kaheksa Suuberilt, kes poolt, näete, liberaalid hääldavad sotsialistidega ja Rahvapartei ei saa läbi, siis Suuberi ettepanek, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. näete, kui, kui liberaalid hääletavad Rahvaparteiga, siis nad võidavad. ja nüüd viiskümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kuus, Kornelissonilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend üheksa, Suuberilt, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud siis muudatusettepanek kuuskümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. lisa resolutsiooni ettepanekuga, ettepanek kakssada kolmkümmend kaks SAE-lt. kogu lisa kustutada, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. nüüd jõuame kahesaja kolmekümne üheni, vabandust, kolmekümneni, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud kompromiss II kahelt fraktsioonilt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss JJ. kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud, soovitus kolm kakssada kolmkümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss KK kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. soovitus neli, kakssada nelikümmend üks. nii, kakssada nelikümmend kuus tagasi lükatud ja nüüd kompromiss EE. E raportöör äh, soovis sõna võtta. palun selgitage meile seda kompromissi EE e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 selle asemel, et necessary room for maneuver. Should read could increase. Could increase their wages peaks seal olema. raportöör. Äh, te võite mind parandada, kui ma valesti aru sain, aga mulle tundub, et EE e parandus oligi selline, nagu ma ütlesin, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud lõige neli, vabandust, lõige kuus, soovitusele neli, kompromiss LL, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, kontrollime seda. tundub, et tagasi lükatud. hääletage palun elektrooniliselt. Eh? kõik hääletasid. hääletus lõppes üheksateist poolt, kakskümmend üks vastu, tagasi lükatud nüüd läheb hääletamisele muudatusettepanek kakssada viiskümmend Lope Fontani saan aru muidugi, aga ähm, me peaksime raportööri suulist ettepanekut hääletama originaaltekstile, kui keegi selle vastu ei ole, siis hääletame raportööri suulist ettepanekut. kes on poolt? ei, suulist ettepanekut ei olegi. no hääletame siis kahesaja viiekümnendat, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, kontrollime, kakssada viiskümmend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 Et donc il n'y a pas de paragrahve 6, hein, parce que le... lõiget kuus ei ole, sellepärast et originaaltekst ei läinud läbi. kõik on nõus minuga, väga hea. edasi, lõige seitse. Oui. Et sur le paragraphe 7, nous sommes saisis d'un lõike seitsme kohta on kakssada viiskümmend üks Uberilt. palun, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud tagasi lükatud. edasi, soovitus viis, selle kohta on tehtud üks kustutamise ettepanek kakssada viiskümmend kaks Debakerilt, kes poolt. või siiski mitte. soovitusviis ei ole vastuvõetav, siis ei peagi hääletama seda teksti. edasi, soovitus kuus, muudatusettepanek kakssada viiskümmend neli Debakkerilt, jällegi kustutuse ettepanek. kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud lõige üks sellest soovitusest kakssada viiskümmend viis Lope Fontaniel, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. kontrollime seda, kontrollime kahesaja viiekümne viiendat muudatusettepanekut, palun. kõik hääletasid üheksateist poolt, kakskümmend vastu, üks erapooletu tagasi lükatud. nüüd läheb hääletusele muudatusettepanek kakssada viiskümmend kuus samalt autorilt. palun, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. kakssada viiskümmend kuus. hääletage palun. kõik hääletasid, hääletus lõppes kakskümmend kolm poolt, seitseteist vastu, keegi ei olnud erapooletu, see on vastu võetud. kakssada viiskümmend seitse, sama autor. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend kaheksa, sama autor. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend üheksa, sama autor. poolt, vastu. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmiseks soovitus seitse, muudatusettepanek kakssada kuuskümmend debakker, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud kompromiss mm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. soovitus kaheksa, kakssada kuuskümmend kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud kompromiss NN, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud hääletame nüüd. kakssada ku-, kahesaja kuuekümne seitsmendat, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, soovitus kümme, muudatusettepanek kakssada kuuskümmend kaheksa, debakker, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss OO kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. Läheme ühe sammukese tagasi. pärast kompromissi NN kakssada kuuskümmend neli Ines, sina Suberilt ei ole tegelikult sugugi ära langenud. ja selle eesmärk oli lisada üks uus lõige lõikele kaheksa hääletame muudatusettepanekut kakssada kuuskümmend neli Zuberilt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. tuleme siis jälle teksti juurde tagasi ja hääletame muudatusettepanekut kahesaja seitsmekümne esimest kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss PP kahelt fraktsioonilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõige kolm, soovitus üksteist, ettepanek kakssada seitsekümmend kaks, Lobe Fontanielt, see on ära langenud ja nüüd saab hääletada muudatusettepanekut kakssada seitsekümmend kolm teeb Akerilt, kes on kustutuse ettepanek, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. hääletame siis lõiget üks kaheteistkümnendast soovitusest kakssada seitsekümmend neli Pape Fontanelt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. kas te olite poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kogu tekst läheb elektroonilisele hääletamisele, palun. Le vote est ouvert. Tout le monde a pu voter, le vote est clos hääletus lõppes. kolmkümmend kaks poolt, viis vastu, kolm erapooletut. palju õnne raportöörile! et toute l'équipe de négociation. ja tunnustusavaldus ka kogu läbirääkimiste meeskonnale. kahekümne kolmas punkt võeti päevakorrast, vabandust, vabandust, kahekümne esimene võeti äh, maha päevakorrast ja jõuame kahekümne teise punkti juurde, proua Jaslovetska raport on ähm, siis meiepoolne arvamus raporti juurde kontrollikomisjoni, eelarve kontrollikomisjoni raportis. puudutab see siis Euroopa Sotsiaalfondist eakamate töötajate toetamiseks tehtud kulutuste mõjusust ja kas see vastab asjakohaste vahenditega probleemile, see on Kontrollikoja eriaruanne kakskümmend viis murd kaks tuhat kaksteist. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuusteist, muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E ne-, viielt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viies lõik, kompromiss F, see on viielt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek kakskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend neli, po-, siin on suuline muudatusettepanek raportöörilt, kes on ka muudatusettepaneku esindaja, kas keegi on vastu sellele suulisele, kui ei, siis panen hääletusele poolt, vastu kolleegid, kui te käsi ei tõsta, teete midagi muud, siis ma ei tea, mis te arvate. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime palun seda. muudatusettepanek kakskümmend neli siin muudetud kujul. hääletus on avatud. hääletuse toimimise ajal me ei vasta küsimustele hääletus on suletud. seitseteist poolt, kaheksateist vastu, see on tagasi lükatud. proua raportöör on väga palunud protseduuriliseks küsimuseks sõna, palun. jah, proua esimees, ma vabandan, et ma sõna palun veel ja et ma peatan hääletuse korraks, aga ausalt öeldes mind üllatab praegu sotsialistide seisukoht, kes seda muudatusettepanekut vastu ei võtnud. selle muudatusettepaneku eesmärgiks on äh, lihtsalt täiustada neid dokumente, mille me võtsime vastu Euroopa Sotsiaalfondi kasutamise kohta kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. Nendes dokumentides me muutsime sekkub, aga proua esinaine ütleb, et seda ei pea siin selgitama, järgmine muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, kakskümmend kuus, vabandust, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun, kakskümmend kuus, kakskümmend kuus. hääletus on suletud kaks, kolmkümmend üks poolt ja selgelt vastu võetud, kakskümmend seitse on tagasi võetud, kompromiss G, neljalt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, pärast seitsmendat lõiku kolmekümne esimees muudatusettepanek härra Beckerilt äh, ja siin on raportööril äh, muud-, suuline muudatusettepanek, äh, kellelgi on vastu sellele jah, keegi on vastu, seega siis hääletusele poolt vastu, erapooletud. kontrollime palun, kontrollime kolmekümne esimest. hääletus on suletud üheksateist poolt, kuusteist vastu, see on vastu võetud. nüüd põhjenduspunkt A, kompromiss A poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, neljad fraktsioonid poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, muudatusettepanek kaheksa, Riia Omen-Raitenilt poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksas poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss C neljand fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss kolmteist härra De Beckerilt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd panen selle elektrooniliselt hääletusele, hääletus on avatud. kas kõik jõudsid hääletada, hääletus on suletud. kolmkümmend kolm poolt, kaks vastu, keegi vastu ei ole, seega avaldame tunnustust meie raportöörile. Et donc nous en venons au point 19. me jõuame nüüd punkti juurde üheksateist see on Edith Baueri raport ja puudutavad nõukoguga peetavaid läbirääkimisi meetmete üle, mis lihtsustavad töötajate vaba liikumise kontekstis töötajatele antud õiguste kasutamist. see on lihtne hääletus, seda tänu läbirääkimistele, mida Edith Bauer juhtis ja läbirääkimiste meeskond panen hääletusele kogu selle teksti ja seda elektrooniliselt ja hääletus on avatud. jõudsite kõik hääletada, siis on hääletus suletud. kolmkümmend üks häält poolt, üks hääl vastu, kolm erapooletut, tunnustusavaldus raportöörile ja läbirääkimiste meeskonnale. Alors attendez, attendez, attendez, ne partez moment, moment, moment, kolleegid, meil on veel üks väga oluline päevakorrapunkt arutada. nimelt äh, arvamuste vahetus eesistujariigiga Kreekaga. me arvasime, et me lõpetame hääletusega varem, kui äh, läks tegelikult. Äh, Kreeka eesistuja liitub meiega niipea kui võimalik, aga me ütlesime talle, et äh, kümme nelikümmend viis me oleme valmis jätkama, nii et kell kümme nelikümmend viis on ko-, äh, härra minister kohal. kui te tahate nüüd veerand tundi siin äh, äh, pausi võtta, siis ma ei saa teid küll takistada selles, aga tulge palun saali tagasi, kui tuleb siia minister, aga meil on veel kaks päevakorrapunkti niikuinii enne seda nii et ma paluksin äh, saalis vaikust. kõigepealt päevakorrapunkt number kakskümmend kolm. kolleegid, vaikust palun. prendre connaissance du projet d'avis me peame siis rääkima sellest arvamusest, mille mina äh, esitan meie komisjoni nimel. tegemist on äh, algatusraportiga eelarvekomisjonist. Nemad koostavad selle algatusraporti vastavalt äh, viiekümnendale artiklile, lisandub sinna ka veel AFCO seisukoht. räägitakse siis läbirääkimistest mitmeaastase finantsraamistiku osas võttes arvesse seda, et arvamuse esitamine, sellega kaasnevad teatavad piirangud ja ma paluksin teil arvestada siis järgmiste punktidega. kõigepealt see, kuidas äh, me selle, äh, nendele läbirääkimistele läksime, siis oli osa läbirääkimistest see, mis puudutas õiguslikku alust ja siis äh, arvud juba, see kõik Äh, näitab strateegiat tegelikult, mis natukene parlamendi seisukohti äh, võib-olla nõrgestas, nii et vähemalt mõelge selle peale. teiseks äh, ma tahaksin võtta arvesse seda, et me tegutsesime aasta kaks tuhat üksteist näitajate alusel aga see tähendas ka seda, et me ei saanud arvustada, arvestada öö, oludega igas liikmesriigis ja sellega, kuidas need olud on muutunud kahe tuhande üheteistkümnendast aastast. kolmandaks ma paluksin teil keskenduda ka sellele, et kas öö, nõukogu on oma rolli mänginud või ei öö, selles osas, mis puudutab seadusandlikku menetlust ja ma paluksin teil võtta sõna ka selle kahekümne viie protsendi osas äh, ja selles osas, kuidas äh, assotsieerunud komisjonide muudatusettepanekud äh, täiskogus olukorda muutsid ja kuidas see mõjutas seda, kuidas läbirääkimistel tegelikult tegutses üks teine komisjon. ja ma paluksin teil ähm, ka avaldada oma pettumust selles osas, mis puudutab seda, et millistel tingimustel neid läbirääkimisi peeti proua Harkini raporti osas mis puudutas just nimelt ähm, glo-, e-, Euroopa globaliseerumise fondi ja siis äh, proua Costello raportit, äh, mis puudutas enim puudutust kannatavate inimeste fondi, seal oli meil kogu aeg tuli takus äh, ja me ei saanud oma tööd korralikult teha, kuigi lõpptulemus mõlemas punktis on tunnustust väärt Äh, me oleme jätkuvalt seisukohas, et äh, seisukohal, et see, mis puudutab parlamendi äh, seisukohti horisontaalsetes küsimustes, et meie osa, osalust oleks võinud olnud ka paremaks muuta, optimeerida seda osalust ja ja õigusliku aluse alased läbirääkimised äh, tekitasid äh, probleeme selles üldises raamistikus, see oli see esimene punkt, äh, millele ma tähelepanu viitasin, ja, ja lõpuks me ütleme oma arvamuses, et äh, nõukogu Euroopa Parlamendiga suhteid hallates olgu tegemist olnud siis komisjonide põhiste suhtlusega või üldsuhtlustega, ei lähtunud Lissaboni lepingu kirja tähest ja vaimust Need on nüüd siis need punktid, millest äh, mina selles arvamuses tahtsin rääkida, aga muudatusettepanekute läbi loomulikult äh, äh, on võimalik siia lisada lisapunkte. ja ma olen ise esitanud ka neid muudatusettepanekuid juba ja nimelt esitame küsimusi selle kohta, kuidas Euroopa Parlament oleks saanud optimeerida oma tööd Äh, kuidas oleks pidanud arvesse võtma ka jätkusuutlike vahendite ajutise komisjoni tööd. eelarvekomisjon on teinud omapoolsed ettepanekud ka selles punktis, aga meie arvame, et äh, võiks isegi rohkem sellele keskenduda. ja teiseks äh, on, oleme välja pakkunud terve rida muudatusettepanekuid, loomulikult aga ootan ka kõikide kolleegide arvamust menetluse kohta, nimelt õigusliku aluse küsimus, mis on äärmiselt oluline küsimus mitmeaastase finantsraamistiku juures, tegelikult äh, komisjon lämmatas meid äh, üle üheksakümne ettepanekuga äh, poliitilistest prioriteetidest ja minu meelest see ei tähenda küll seda, et mit-, et me saaksime seda asja hästi jälgida. ja menetluslikust korrast rääkides minu meelest ei ole normaalne see, et äh, õigusliku aluse osas me peame minema täiskokku mandaadist äh, rääkima ja komisjon, kes Euroopa Sotsiaalfondi peaks kaitsma, peab minema ilma äh, mandaadita neid äh, läbirääkimisi pidama. ja ma tahaksin veel viidata mõnedele elementidele, millest me rääkisime väga palju õigusliku aluse valikust. nimelt ma mõtlen siin nendele kohtumistele, mis meil olid kaasmenetlejaga äh, noorsootagatise osas. Need olid siis need mõned ettepanekud, äh, mille ma tahtsin, mida ma tahtsin teiega jagada, aga nüüd avan siis oma võimaluse aruteludeks, kes soovib sõna võtta kas ma tõesti veensin teid? Marian Harkin, palun, ja siis Jean Lambert. aitäh, esineja. ja suur tänu ka selle arvamuse eelnõu eest. ma arvan, et äh, ma olen nõus äh, sellega, mida te ütlesite, ma ei olnud küll kaasatud sellesse, sellepärast et ma tegelesin globaliseerimisfondiga aga ma arvan, et üks kõige olulisemaid punkte on see, et siin on tegu uue menetlusega, me peame sellest ähm, õppima ja ja me peame need kogemused ka kirja panema, me arvestame, peame arvestama sellega, tulevad uued parlamendiliikmed, võib-olla neil ei ole piisavalt kogemusi, teadmisi ja seetõttu oluline on see, et kõik õppetunnid on ka selgelt välja toodud, et samu vigu ei korrataks. ja ma arvan, et nõukogu jaoks oli see samuti uus menetlus ja kogu see pädevuste ja mõju küsimus mängis väga olulist rolli. lõige kaks kohta. ma ei ole päris kindel, mida siin on silmas peetud, siin öeldakse, et ka kahetseb, et kaheteist, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta andmed, mis välja pakuti komisjoni poolt, ähm, ei kajastanud liikmesriikide tegelikkust et ma ei saa aru, kas liikmesriigid ei kajastanud tegelikkust või see ei kajastanud tegelikkust liikmesriikides, et nii et äh, tõesti globaliseerumisfondi puhul oli tegu ajasurvega ja oli ka teistsuguse survega tegu, aga ajasurve oli täiesti olemas ja ma olen nõus ka sellega, et et eelarve ja õigusliku aluse arutelu lahkulöömine tegelikult ähm, kahjustas meid, sellepärast et me soovisime need kaks liita ja oli väga keeruline need mõlemad arutelud kokku liita. aga Äh, loodetavasti ma saan siis ka paar muudatusettepanekut peale põhi, äh, põhjalikumat analüüsi ette pakkuda, palun. Jean Lambert. me võime üldiselt nõus olla sellega, mis siin kirjas on. ja ma nõustun ka sellega, mida Marin Haaken äh, äsja ütles ja siin oli tegu tegelikult ka parlamendi sisekommunikatsiooniga, eriti selle, eriti ajal, kui meil on muudatused käimas. nii et kui te ähm, tekkis segadus sellega, et mis täpselt arutelule tuleb, sellepärast et ähm, teavitamine nendes küsimustes oli segane ja need arutelud täiskogus meie jaoks kajastus tegelikult äh, selles surve puudumises, et peetakse arutelusid täiskogus. ja me rääkisime ka äh, kolleegidega, kes äh, olid kaasatud sellesse menetlusse, õnneks minul õnnestus sellest välja jääda, et, et kui ma vaatan äh, eriti kui ma vaatan, kui suure stressi all teised olid. aga me oleme täiesti nõus esinaise tõstatatud äh, kriitikapunktidega, aitäh um, suur tänu nende märkuste eest, mul on väga hea meel selle üle, et meie komisjoni liikmed selle hinnanguga on täiesti nõus. see on väga oluline, see on ju ometigi asi, mis võttis meilt kõige rohkem energiat eh, parlamendis ja me pidime ennast tõesti koondama ja seega on väga oluline, et me annaksime mm, põhjendatud ja väga selge, täpse seisukoha kogu selle protseduuri kohta ja seal äh, hulgas äh, ma hindan väga kõrgelt seda, et sotsiaalfondile veetakse, viidatakse väga selgelt ja äh, proua Harkin, jah, ükskõik milline liikmesriik, jah, see sõnastus, jah, miks mitte. aga väljendus kahe tuhande üheteistkümnenda aasta puhul ma ta-, keskendusin sellele, et see on sõnastus, mida kasutatakse kõikides komisjoni tekstides, aga kaks tuhat üksteist osas see ei muuda mitte midagi selles osas, et kas Iirimaal mitte vahepeal ei ole olukord oluliselt muutunud. ja noorsootagatise osas kahe tuhande üheteistkümnenda aasta näitajad ju ei vastanud päriselt tegelikkusele, mida me nägime koha peal nii et sellepärast on seal lõige siin sees. muudatusettepanekute tähtaeg ähm, selle arvamuse puhul on siis kahekümne kaheksas jaanuar, keskpäev. esitage need palun ainult inglise keeles ja niipea kui võimalik kompromissmuudatusettepanekud vaadatakse läbi kaheteistkümnendal veebruaril, kolmeteistkümnendal hääletame, vastutav komisjon kuuendal märtsil ja siis jõuab see ka täiskokku. ja nüüd äh, äh, Frederik Taerdenile annan ma äh, sõna kahekümne neljanda punkti osas läbirääkimised nõukoguga riiklike tööstusasutus, tööturuasutuste koostöö tõhustamise teemal. ja juba proua esinejana vabandas ka tõlkide ees, sellepärast et ta luges selle ülihelikiirusel ette härra Taarden, jah, eile toimus meil teine kolmepoolne kohtumine selles, sellel teemal. me äh, rääkisime Kreeka eesistujaga kõigepealt sellest, et nemad ütlesid, et väga vähe on neil liikumisruumi võrreldes esimese kokkuleppega Koreperis, aga nad tahavad näidata siiski loovust üles Äh, see on siis peegeldus sellest, milline oli kohtumine eile, me üritasime siis äh, leida üles, kus see nende loovus on peidus. on elemente, mille osas äh, me juba saavutasime suhteliselt hea kokkuleppe, nimelt siin on bench learningu definitsioon on kirjas ja äh, me rääkisime sellest, et seda peaksid need liikmesriigid tõhustama, kellel see juba sees on ja teised peaksid selle tooma oma tööturupoliitikates õigusliku aluse osas leidsime me samuti äh, väga hea kokkuleppe, me rõhusime sellele, et oluline on see, et avalikud teenused jääksid tasuta teenusteks. järgmine punkt, millest eile räägiti puudutab äh, seda, et kas äh, tööturuteenused peaksid olema äh, kohustuslikult tagatud või valikuselt tagatud tasuta teenustena, jätsime selle vabatahtlikuks, aga me saavutasime siiski kompromissettepaneku, kus tullakse tagasi komisjoni esialgse teksti juurde ja tegelikult astuti samm tagasi mõnede muudatusettepanekutega võrreldes, mis võeti vastu siin muudatusettepanekus ja ka nõukogu pidi astuma samme tagasi oma esialgse teksti osas. Nad rõhusid sellele, et see peab jääma vabatahtlikuks. Nad arvasid, et nad suudavad kõiki veenda ja rõhutasid seda, et sellega on nõus kõik liikmesriigid ja tulevad siis kaasa kõik liikmesriigid nad siis äh, lähevad selle asjaga Coreperi ette ja loodavad, et see sellisel juhul on vastuvõetav. nüüd õi-, äh, delegeeritud õigusaktid, see on jällegi väga oluline teema. ka siin me esitasime kompromissettepaneku, kus on öeldud, et kas äh, see on otsuse tekstis sees tegevushoobade bench learningu juures ja nii edasi, need indikaatorid äh, nende osas me ootame komisjoni definitsiooni, olgu nad kvantitatiivsed või kvalitatiivsed. Äh, kvantitatiivsete osas nad on ilmselt natukene vähem täpsed ja äh, ja siis jäetakse liikumisruum ka teatavaks sisemiseks definitsiooniks. läbirääkimistel õnnestus meil praegu saavutada seda, et need indikaatorid äh, Eh, et neid on võimalik uuesti sõnastada delegeeritud eh, õigusaktidega, neid sinna lisada ja, aga delegeeritud õigusaktid puudutavad ainult seda punkti. nii palju siis sellest eh, teisest läbirääkimiste voorust, kolmas peaks siis toimuma. me tahame infovahetust parandada enne seda kohtumist, meie seisukoht oli äh, et me oleksime kaasatud äh, vaatlejatena. meil õnnestus saavutada kompromiss, äh, mis on praegu veel sõnastamisel. Äh, me ei räägi mitte võrgustiku osas oleva, olemisest, vaid juhatuses olemises, see reguleerib sellised asjad ära nagu millised millist, millistel kohtumistel, millistel kinniste ustega kohtumistel me esineme ja nii edasi. ja loodetavasti Koreper eh, siis arutab neid asju, ma lõpetaksin sellega. Eh, asjad lähevad edasi nüüd niimoodi, et järgmise nädala kolmapäeval on järgmine kolmepoolne kohtumine, võib-olla see on viimane arvestades seda, et me vahepeal vahetame ka kogu aeg infot ja toimuvad üks-kaks tehnilist kohtumist ja loodetavasti see kõik äh, tähendab siis seda, et me suudame selleks ajaks äh, ära reguleerida kõik selle, mis praegu on lahendamata. suur tänu, proua esimees! suur tänu selle väga täpse ülevaate eest ma tahaksin lisada kaks punkti, nimelt EMCO äh, osalus on nõukogu poolt väga oluline. nagu te ütlesite, võib-olla tuleb tõesti Äh, vaadata, millistel tingimustel nad saaksid äh, kokku tulla ilma MKO-ta ja siis äh, see, selle võrgustiku vabatahtlikkus või kohustuslik, nõukogu seisukoht on täiesti arusaamatu nõukogu käest peab küsima, et kas neil oleks kvalifitseeritud häälte enamus selleks, et seada küsimärgi alla see vabatahtlikkuse küsimus. komisjoni tekst ja see tõlgendus, mis on antud äh, triloogidele, on see, et see peab olema kohustuslik võlg, võrgustik. nõukogu, jah, me saame aru, seab selle küsimärgi alla äh, ja kui nad tõesti suruvad sellele vabatahtlikkusele, siis see tegelikult ju lammutab täiesti lahti selle meetodi ja võtab sellelt ära ka mõtte ja minu meelest äh, me peaksime sellest tegema ühe oma läbirääkimiste väga olulise punkti. see pakett, äh, nagu ta esitati nõukogule eile, on meie jaoks küll miinimum, äh, millest me ei taha taganeda aga nii palju siis sellest. selle punktiga on nüüd ka ühel pool, kui ei ole kolleege, kes soovivad sõna siiski. ja on, proua Atu. jah, äh, suur tänu selle ülevaate eest, mul on üks küsimus, mis puudutab indikaatoreid me teame, et see on äärmiselt oluline küsimus, tööpuuduse määr, tööhõive määr ja nii edasi kas siin oli mingisuguseid hõõrumisi, kas mõnede indikaatorite puhul nõukogu lükkas nad tagasi või vastupidi? me ei ole veel hakanud rääkima indikaatoritest, ütleb proua esimees, sellepärast et me ootame komisjoni ettepanekut. komisjon keskpäevaks äh, selle kohta ettepaneku teeb ja, ja nagu see meieni jõuab, me kavatseme selle võtta vaatluse alla ja, ja täna kell kaheksa 8 Ehm, me vaatame selle asja läbi, nii et Koreper saaks reedel sellest asjast rääkida. suur tänu, äh, raportöör äh, ütles juba, et äh, kahekümne kaheksandal jaanuaril toimub järgmine triloog ja sellest räägime me siis meie erakorralisel kohtumisel Strasbourgis edasi. palun jääge saali, sellepärast et Kreeka minister siseneb saali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 Euh, chers collègues, j'étais en train de, de, d'informer le ministre de la discussion. kolleegid, äh, avalikud teenused äh, ja töö äh, ja tööjõud teenused või tööturuteenused on väga huvitav teema ja nüüd on meil külas Kreeka minister. Äh, tema eesmärk ongi läbirääkimised sel teemal lõpule viia. Äh, teema on veel lahtine, aga mitte ainult see teema ei ole tema ähm, prioriteet äh, meie mandaadi ajal on küll Kreeka eesistumine viimane sotsiaalküsimused, tööhõive küsimused, neid on väga palju, mida on veel vaja arutada. Vous avez euh, vos propres priorités. ja mm, teil on kindlasti omad prioriteedid, meil omad prioriteedid ja nüüd on siis see äh, hetk, kus me saame äh, ehk äh, tagada selle, et et ähm, meie mandaadi lõpus oleks eesistujaga koostöö äh, nii tõhus kui võimalik. Äh, me oleme juba teid proovile pannud, sellepärast et ähm, me kohtusime teiega Ateenas, äh, oleme teid näinud erinevates ametites, juba eelmisest nädalast alates olete te siin Brüsselis. Teil on erinevaid ülesandeid, äh, üks nende seast on ka sidemete hoidmine äh, rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel. Te osalesite seminaril, mis puudutas eelarveküsimusi ning Euroopa poolaastat. Äh, nüüd kuulaksime hea meelega, millised on teie prioriteedid ja sõna on teil, härra minister Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές. Lugupeetud kolleegid, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed. Mul on väga suur äh, heameel ja au esineda Euroopa kodanike esindajate ees. Euroopa Parlament on väga oluline osa Euroopa ideest sellepärast et see kehastab äh, Euroopa kodanike mm, lootusi ja ootusi. ning me teame kõik, et me oleme praegu väga keerulises äh, ajaperioodis. ja Kreeka äh, rahvas on samuti väga suure surve alla sattunud Euroopal on praegu silmitsi väga suurte väljakutsetega ja ajaloolises vaatevinklis äh, võiks öelda, et on tegu isegi kõige suuremate väljakutsetega tegu peale teist maailmasõda. tegu on äh, selliste väljakutsetega, mille osas me oleme kõik ühel meelel, et me peame neid äh, eesmärgipäraselt ja kiiresti lahendusteni viima. ja Kreeka on rohkem kui teised liikmesriigid olnud mõjutatud kriisist ning kriis minu koduriigis ei olnud mitte ainult äh, sisemistest äh, struktuursetest ähm, puudujääkidest, vaid äh, siin oli tegu ka Euroopa ähm, struktuursete vigadega ja puudujääkidega ja nende mõjudega. Kreeka eesistumine algab praegu sellises kontekstis, mis peab viima väga oluliste otsusteni mis puudutavad ähm, tööhõivega tegelemise, ähm, tegemise küsimusi, tööpuuduse äh, kõrvaldamise küsimusi, ühtekuuluvuse küsimused ja samuti me peame langetama sellised otsused, mis annavad kõikidele nendele valulistele küsimustele ähm, vastused. me peame andma vastuse ka Euroopa vastastele meeleoludele, mis praegu kriisiaegadel äh, aina elavamalt esile tulevad ja kes, mm, mis tegelikult ainult kasutavad ära praegust kriisiolukorda. Need otsused, mis on vajalikud praegu, on olulised ka Euroopa valimiste jaoks ja Euroopa valimiste lõpe langeb kokku ka Kreeka eesistumise lõpuga ja oluline on arvestada ka meie valijate huvide ja vajadustega. me peame arvestama ka, ka Kreeka rahva muredega ja me näeme praegu juba, et tegelikult meil majanduses ja on juba näha positiivseid joone. ja esimest korda me oleme optimistlikumad me näeme, et ähm, seni negatiivsed ähm, näitajad on hakanud tõusma, jooksev ähm, konto näitajad on samuti muutunud positiivseks aastal kaks tuhat kolmteist peale mitut aastat ning Kreeka esimest korda on jõudnud ka ülejääkideni oma eelarveliste ülejääkideni ja seda esimest korda peale kümmet aastat, nii et see on eesmärk, mille me saavutasime äh, üks aasta varem, kui prognoositi. aastal kaks tuhat neliteist äh, esimest korda äh, majanduses on märgata ka majanduskasvu peale kuue aastat, kuueaastast majandussurutist ning lõpetuseks OECD on ka öelnud, et Kreeka on nende riikide nimekirja tipus, kus reforme läbi viiakse, nii et me oleme tõesti olnud ka eeskujulikud ähm, reformide läbiviimises äh, ja siinkohal tuleb arvestada ka Euroopa kakskümmend kakskümmend eesmärkidega ning äh, Kreeka eesistuja on välja toonud ka oma prioriteedid ähm, töövaldkonnas. sotsiaalne ühtekuuluvus rääneb kolmel ähm, lähenemisviisil, esiteks töökohtade loomine, töökohtade loomise edendamine ja tööpuudusega võitlemine teiseks, sotsiaalne mõõde majandus- ja rahaliidus ning kolmandaks teljeks on sotsiaaldialoogi edendamine kõikide tasanditel. Kreeka oma eesistumise ajal soovib liikuda edasi väga otsustavalt ja seda koostöö vaimus, koostöö vaimus kõikide Euroopa Liidu institutsioonidega sotsiaalmõõtme integratsiooni, sotsiaalne integratsioon ähm, majandus- ja rahandusliiduga ja poole aastaga samuti hindamine, tulemustabelid, hindamine, analüüsiprotsess. see on oluline samm edasi ka sotsiaalse Euroopa jaoks ja. väga olulisi sisulisi ettepanekuid on juba tehtud ja on tehtud ettepanekuid ka sotsiaalsete indikaatorite eh, jaoks eh, tulemustabelis. me peame arvestama ka sellega, et Euroopa rahvastik vananeb ja seetõttu on vajalik eh, sisestada ka demograafiline mõõde tulemustabelisse. me peame sotsiaalset mõõdet tugevdama ka majanduse rahaliidus ning see eeldab dialoogi, konsensust ja ka sotsiaalpartnerite osalemist kogu selle prots-, protsessi lõikes. praegune sotsiaalne ja tööturu valdkonna olukord vajab rohkem kui varem äh, sotsiaalpartnerite koostööd. Kreeka oma eesistumise ajal teeb äh, kõik, mis meie võimuses selleks, et vastavad äh, õigusaktid ka vastu võtta ja me tegeleme kindlasti ka sotsiaalpartnerite kolmepoolse tippkohtumise ettevalmistamisega nüüd ähm, lähetatud töötajate direktiiv. EBSCO tööhõive äh, nõukogu võttis vastu väga olulise ähm, vas-, otsuse ja see otsus ka kajastab äh, ja kirjeldab äh, liikmesriikide poliitilist tahet. ja ma võin teile tagada, et Kreeka oma eesistumise ajal võtab kõik vajalikud algatused selleks, et tagada, et, et trialoogi menetlus, mis juba on alg-, alanud Euroopa Parlamendiga, eh, kindlasti ka vilja kannaks. me teame, millised on probleemid, kus on raskused, aga sellegipoolest oluline on see, et uks on avatud ja seda ust ei tohiks enam sulgeda. meil ei ole õigust läbi kukkuda. tegu on keerulise ülesandega seetõttu me peame koondama kõik erinevad äh, seisukohad äh, selleks, et äh, tugevdada Euroopa Liitu. see ongi Euroopa Liidu tugevus, erinevad seisukohad. Euroopa tulevik on meie noorsoo kätes ja seetõttu kõikide meie käesolevate relvade ja vahenditega me võitleme selle nimel, et saada üle sellest noorsoo tööpuudusest ja noorsootööpuudus on ka üheks kõige olulisemaks prioriteediks meie eesistumise perioodil. meie eesmärgiks on ähm, seirata, kuidas noorsootagatise programmi äh, rakendatakse ning me soovime äh, ka oma algatustega selles valdkonnas süvitsi minna selleks, selleks, et äh, inimesed saaksid kogemusi, et noored nad ähm, saaksid sujuvalt üle minna ka tööturule. me oleme, me koostame ka vastavad soovitused, mis tegelevad ka kvaliteedi, praktiliste kogemuste kvaliteedi aspektiga. selliselt me soovime tagada, et kõik liikmesriigid omaksid ähm, kõrget ähm, kogemuste programmide taset et sina, see on seotud ka kõrge kvaliteediga ja see on üheks osaks äh, meie võitluses noorsootööpuuduse vastu. nüüd ähm, riiklike tööturuasutuste töö tõhustamine on samuti üheks meie ähm, äh, prioriteediks ja üheteistkümnendal detsembril võeti vastu ka juba üldine lähenemisviis selles küsimuses ning äh, siin kajastub ka äh, liikmesriikide äh, laiaulatuslik ähm, üksmeel selles osas, et tuleks välja kujundada vastav võrgustik ja me peame vaatama ka, kui kaugele on jõutud selle, selles küsimuses trialoogi raames ning äh, trialoogide tulemused on andnud meile võimaluse jõuda lähemale äh, kokkuleppele. liikuvuse parandamine ja üldise lähenemisviisini eh, jõudmine ja Eurase eh, määruse osas on veel üheks Kreeka eesistumise eh, prioriteediks ja nõukogu tervi-, toeb, tervitab ja toetab seda reformi, sellepärast et leitakse, et EURES on väga oluliseks vahendiks tööpuuduse vastases võitluses Pan-Euroopa tasandil metodoloogiliselt me töötame edasi ka oma, oma äh, võitlusega, mis puudutab ähm, nii-öelda musta tööturgu. tööturg nõuab ikkagi seda, et kõigistest, kõikidest õigustest ja seadusandlusest kinni peetakse ja paraku kahjuks veel hiljuti liikmesriikides must tööturg oli vägagi ähm, laiaulatuslik. vastavad näitajad on väga kõrged ning nii-öelda must tööturg ähm, on minu jaoks sotsiaalne kuritegu, sellepärast et äh, see on seotud väga suurte kuludega, see õõnestab ausat äh, konkurentsi ning äh, kõige negatiivsem on see, et see tegelikult rikub töötajate õigusi. hiljuti Kreekas tegeleti selle nähtuse vastase võitlusega ja me võtsime vastu terve meetmete paketi. meie kutsume seda Artemise paketiks ja neli kuud peale selle Artemise paketi rakendamist me nägime ka, et need meetmed tõesti hakkasid toimima, nii et me asusime seda halba juure tasandilt välja juurima ja oluline on ka liikmesriikide koostöö selles konkreetses valdkonnas. me peame vastu võtma ka ühisotsuse platvormi loomiseks, mis tegeleks äh, siis musta tööturuga, mitte deklareeritud tööjõuga kasutamisega. Kreeka eesistumise perioodi üheks prioriteediks on ka võrdsed võimalused ja diskrimineerimise vastane võitlemine, võitlus. selles osas me vaatame eh, direktiivi, eh, kes, tegeleme direktiivi eelnõuga, mis puudutab võrdset kohtlemist, eh, see käsitleb ka religiooni küsimusi, seksuaalse orientatsiooni küsimusi, soo küsimusi laiemalt. ja me tegeleme ka direktiivi ettepanekuga mis käsitleb soolist võrdõiguslikkust ettevõtete nõukogude organites. daamid ja härrad, Euroopa Liit vajab majanduslikku ja finantsstabiilsust, meil on vaja ka sotsiaal, rõhutada sotsiaalset ühtekuuluvust, tugevdada sotsiaalset mõõdet. see on ka üheks eelduseks jätkusuutlikuks majanduskasvuks, selleks et me ületaksime kriisi. ja parema tuleviku nimel, tugevama Euroopa Liiduna ehm, me peame investeerima just meie tööjõudu, inimkapitali, me peame olema ambitsioonikad, kuid jääma realistlikuks. isiklikult ehm, ehm, mina ja kõik mu kolleegid võime kinnitada, et me töötame täpselt, veendunult ja otsustavalt selleks, et me saavutaksime Kreeka eesistumiseks seatud eesmärgid, sellepärast et edukas eesistumine tähendab ka edu Euroopa Liidule ja ootan huviga teie, koostööd teiega, sellepärast et ainult äh, siis, kui me oleme ühinenud, oleme me tugevad ainult siis me saavutame oma eesmärgid, kui me kõik äh, üheskoos töötame. ja see ei ole, see on oluline ka Euroopa tulevaste põlvkondade jaoks, aitäh. Euh, suur aitäh. Chargas, Jean Lambert äh, ja järgmised äh, kolleegid soovivad sõna kas veel keegi lisaks nendele, kelle ma üles lugesin, proua Esaja soovib sõna? proua Monika Tuu. kas kõik? Äh, kõnelejate nimekiri on nüüd suletud, kõigepealt Sergas ja siis Jean Lambert, palun. suur tänu, proua esinaine. tere tulemast, äh, härra minister ja tere tulemast ka teie äh, delegatsioonile. väga hea meel on tervitada teid siin meie ringis ja suur tänu ka vastuvõtu eest Ateenas. suur tänu ka teie abi eest äh, meie tööle, ka minu aruande osas, mis puudutab äh, troika poliitikat ja seal käsitleti ka kolme abiprogrammi riigi küsimusi Teie abi oli tõesti väga kasulik ja ma tänan teid ka teie selgituste eest. tõsi ta on, Kreeka on silmitsi väga suurte väljakutsetega riiklikul tasandil, aga nüüd ka siis ähm, nõukogu eesistujana. ja mina olen täiesti veendunud selles, et Kreeka eesistumine saab äh, Kreeka Euroopa jaoks olema väga suureks edulooks, sellepärast et nii nagu teie, härra minister, nii ka mina leian, et vaatamata tarbimisarengutest, vaatamata avalikust äh, arvamusest, äh, kui me vaatame seda kõike täpsemalt, siis mõistlikud inimesed ei suuda Kreekat äh, väljaspool Euroopat ette kujutada ja meie ei suuda ka Euroopa Liitu ilma Kreekata ette kujutada. see oleks nagu maja, maja ilma aluseta, ilma vundamendita nii-öelda. Teie liikmelisus on ähm, Euroopa Liidu jaoks tõesti oluline trump ja kindlasti teil õnnestub järgnevate ähm, kuude jooksul ka väljakutsetega hakkama saada. ma olen nõus, et äh, majandusväljavaated on paranenud sellest saab kasu ka saavad kasu ka meie elanikud, sellepärast et äh, Kreeka elanikke on äh, see kriis tõesti vägagi mõjutanud ja isegi osaliselt alandanud. meie mõistame vägagi hästi äh, ähm, neid raskusi, millega te peate veel mõnda aega elama kriis peaks tegelikult saama sellise vähem kibeda kõrvalmaitse, see on seotud ka meie tegevusega siin. loomulikult ähm, kriisil on selline kibe kõrvalmaitse, aga me peame arvestama ka senise poliitikaga. see senine poliitika on olnud äh, ebatõhus ja ebaõiglane ning loomulikult inimesed on nõus ohvrit äh, kandma, aga need ohvrid peavad olema ka proportsionaalsed ning see, mida seni on äh, Kreeka suunal ette võetud, on olnud täiesti halastamatu. Kreeka rahvas on ähm, näinud, et need väljaspoolt neile suunatud meetmed on olnud justkui kui timuka poolt ähm, kujundatud. ma tean, et ka ähm, hooajatööliste teema on teie jaoks oluline äh, küsimus ja siin te ei pea mitte ainult ära kuulama, mida Euroopa Parlamendil on öelda, vaid äh, oluline on siin äh, ka dialoog, dialoog nõukogu jaoks, aga tähendab seda, et meie peaksime kõik alla neelama, mida nõukogu meile ette laob. aga meie loodame, et me tõesti saame teie näol väga, väga eduka eesistumise, aitäh! meil on veel äh, kaks sõnavõtjat ja siis anname ministrile sõna, Jean Lambert ja palun, härra Pakis Jean Lambert kõigepealt, palun. suur aitäh. aitäh teile, härra minister, selle eest, et te tutvustasite meile oma eesistumise töökava täna hommikul meie sooviksime tõesti näha, et sotsiaaldialoogi tugevdataks Euroopa poolaasta raames, me soovime teile jõudu selles Euroopa Parlament on soovinud seda ähm, tõesti juba ähm, ka varasemalt ning me tõesti tahaksime näha, et sotsiaaldialoog tugevneks, aga mina tahaksin näha ka, et kodanikuühiskonnaga dialoog tugevneks ja see on ähm, siiani poole aasta raames puudunud ja nüüd huvitab mind, kas kodanikuühiskonna dialoogi kavatsetakse ka edendada teie töökavas. ja veel üks prioriteet, eh, mis oli oluline ka eelmistele eesistujatele, see on deklareerimata töö. kuidas te kavatsete sellele teemale läheneda, arvestades sotsiaalkaitse või sotsiaaltoetuste süsteeme? muidugi me nõustume kõik sellega, et need, kes töötavad, peaksid olema kaetud sotsiaalsüsteemiga, aga me teame, et mõned süsteemid ei, ei vasta kodanike ootustele iseäranis siis, kui kodanikel on lühiajalised või ebakindlad töölepingud. ja e, sotsiaalsüsteemist lahkumine või sellesse ähm, registreerimine on väga keeruline. me teame, et paljud kodanikud kasutavad lihtsalt Toidupanga abi, sest sotsiaalsüsteem ei jõua järgi, nad ei suuda jälgida, eh, kas inimene on registreeritud või mitte või registreerida neid, seega meid huvitab deklareerimata töö, mitte ainult eh, karistused ja tööinspektsioon, aga vaadake seda teist poolt teemast, et kuidas saaks kodanikke aidata, tänan. härra Pupakis, palun. suur tänu, esinejana. härra minister. tõsi see on, et ähm, Kreeka eesistumine on alanud ajal, mil sotsiaalmõõtme tugevdamine on meie tähelepanu keskmes ja see on ka oluliseks eelduseks ähm, Euroopa kodanike heaolu jaoks ja seetõttu on ka tähtis, et äh, liikmesriige kutsutakse äh, üles looma tasakaalu äh, finantsabi ja sotsiaalmeetme tugevdamise vahel. me teame, et Kreeka puhul on tegu riigiga, mis on toonud nii palju ohvreid, et tohutult on töötuid, ostujõu, jõud on kolmekümne seitsme protsendi võrra vähenenud. paljudel leibkondadel ei ole üldse mingisuguseid sissetulekuid enam. et selle arengu äh, tulusid, majanduse kasvu tulusid äh, tuleb ähm, võrdselt äh, jagada kui meil ei ole, kui meil ei arvestata sotsiaalme, sotsiaalse mõõtmega, siis satuvad ohtu paljud valdkonnad, te rääkisite ka mm, sotsiaalsetest indikaatoritest, mm, tulemustabelis, kuidas te soovite neid mm, sisestada tulemustabelitesse poolaasta aruande raames ja kuidas te soovite hakkama saada puudujääkidega sotsiaalvaldkonnas liikmesriikides, ma tean, et ka sellest on memorandumit juttu. kas te vastaksite nüüd äh, meie küsimustele. meil on veel viis sõnavõtjat kaasas ka, palun, härra minister. suur tänu. ma alustan Alessandro Serkasest. meil on tegelikult teiega ju väga head suhted paigas, me oleme äh, arvamusi vahetanud ja härra Serkas käis ka alles hiljuti Ateenas. nii et ma tahaksin alustuseks öelda, et äh, see tekst, mille te olete kokku kirjutanud, on, on, on väga hea. see puudutab siis äh, Kreekat äh, ja kohandamisprogrammi, see peegeldab teie isiksust, see tekst, te olete väga mõistlik inimene, te teate, kus probleemid on, tunnetate probleemid ära troikaga me alustasime väga karme läbirääkimisi, nende tulemusena on Kreeka läbi viinud terve jao tõsiseid reforme, nüüd on neid tulemas veel ehm, järgmine faas siis kohandamisprogrammist. mis puudutab nüüd Kreeka valitsuse koostööd, selle kohta on aruanne juba koostatud ja see on kättesaadaval internetis härra Stornaras äh, ametkonnale tänu, kes on meie majandusminister. nüüd need struktuurireformid, äh, mida Kreeka valitsus tahab edendada, see puudutab muidugi asjade teist poolt äh, samuti. Need finantsindikaatorid on näidanud seda, et meil on tekkinud esmane ülejääk ja mm, maksebilanss on positiivne esimest korda aastate jooksul. me oleme pärast kuueaastast majanduslangust jõudnud äh, majanduse stabiliseerumise faasi ja see on kõik väga positiivne, kuid äh, selle kriisi tagajärjel on äh, maha jäänud väga tõsised sotsiaalsed lõhed. tööpuuduse määrad täna on kahjuks kõrgeimad Euroopas mis on kõige hullem selle juures, on aga see, et äh, ka kõige rohkem noori töötuid inimesi on Kreekas. meil on äh, väga tõsiseid probleeme vaesusega, hinna, äh, palgad vähenevad ja nii edasi, see on kõik tänase Kreeka reaalsus Kreeka eesistujariigina üritab sisse viia oma muudatused äh, majandus- ja sotsiaalstruktuuridesse. me üritame asju kindlasti parandada. ja sellepärast ma tuleksingi nüüd äh, küsimuse juurde, mille esitas härra Pupakis, nimelt äh, mustalt töötamine. ma ütlesin, et deklareerimata töö on meie üheks esimeseks prioriteediks see on äh, sama oluline kui äh, teised taolised äh, prioriteedid nagu töötajate lähetamine ja avaliku erasektori teenused. Kreekas on deklareerimata töö osakaal väga suur. hiljuti võtsime me vastu novaatorlikud meetmed, uuenduslikud meetmed ja nad tõesti seda ka on ja mida võib-olla ka teised riigid võiksid äh, üle võtta. Need on meetmed, mis ei keskendu mitte ainult inimeste trahvimisele, vaid on võtnud sellise raviva lähenemise. üks nendest kannab Ergani nime. see on uus meede, see on sajaprotsendiliselt usaldusväärne. see vähen-, eel-, selle eesmärgiks on bürokraatiat vähendada. ja seda muuseas ka eraettevõtete jaoks. Ergaani meetmena on sadu tuhandeid eurosid andnud kokku hoida me räägime siin ajutisest äh, tööst, olgu tegemist kas või kahe tunniga päevas või kahe päevaga nädalas, äh, registreeritakse reaalne tööaeg ja kõik ettevõtted selle tegemiseks peavad lihtsalt vajutama nuppu oma ettevõtte peakorteris. selleks ei pea inimest tööturul registreerima. olles täna ise tööhõiveminister võin ma öelda, et ma saan äh, reaalajas äh, Kreeka ettevõt-, ettevõtlust jälgida, ma näen, millised ettevõtted äh, inimesi palkavad, millised lasevad inimesi lahti, olgu tegemist siis täiskohaga või osalise tööajaga töötajatega. see on vahend, mida võivad kasutada kõik. ja tulemused on olnud äärmiselt positiivsed mitte ei võidelda sellega ainult deklareerimata töö vastu, vaid me saame äh, ja see aitab meil teha ka kontrolle pistelisi, aga see annab meile esmalt siiski ülevaate selle kohta, mis toimub tööturul ja millised on vajadused. üsna pea öö, äh, saadan ma kõikidele Kreeka ettevõtetele küsitluse selle kohta, millised on nende tööjõu vajadused. esimest korda äh, kujuneb nii välja siis tööjõuvajaduse register sellega me võitleme deklareerimata töö vastu, saame usaldusväärsed arvamused. seda koostöös Artemisega, mille puhul me näiteks trahve ühtlustasime. Kreekas nimetatakse mind kõige suurema trahviministriks, nimelt me määrasime deklareerimata töö eest äh, väga suure trahvi ühele ettevõttele. seni see oli muuseas äh, see trahv kakssada viiskümmend eurot, nüüd on see kümme tuhat viissada eurot, mina muutsin seda. tänu Ergaani programmile on äh, hõivatute arv tõusnud esimest korda pärast nelja aastate tööhõive vähenemist. ja nüüd härra Papaki, teile veel vastuseks Teie küsimus on täiesti õige, tulemustabel on meie prioriteet. tööturu indikaatorid on meie prioriteediks. meil ei olnud seni miinimumpalka ja üritame nüüd äh, rohelise raamatu strateegiat rakendada, need äh, vahendid on kõik tänaseks käivitatud selleks, et tööturu indikaatoreid parandada, peame me loomulikult äh, seda äh, nii palju kui võimalik äh, toetama, seda protsessi, nii et suur tänu! αυτή απάντηση Εντάξει. εγώ. εγώ ναι. niisiis, teine küsimuste voor nüüd proua Morin Chartier ja siis härra äh, algatuses. suur tänu, proua esimees, suur tänu, härra minister, et leidsite aega meile külla tulla ja suur tänu selle eest, et tutvustasite meile oma eesistumise aja kontseptsiooni. ma soovin teile palju edu rahvapartei nimel ja Shaba Ööri nimel härra, kes on meie koordinaator, tahaksin ma ka samas Euroopa Sotsiaalfondi raportöörina esitada teile esimese küsimuse. Te rääkisite noorsootööpuudusest, mis on eriti valusalt tabanud teie riiki, eriti teatud regioonides me oleme näinud seda, et osades piirkondades on suisa üle seitsmekümne kahe protsendi, aga see on probleem tervele Euroopale ja mille äh, lahendamiseks me tõime sisse väga spetsiifilise algatuse, nimelt ähm, noorsootagatise siis, kus tuuakse siis äh, eelarvevahendeid eelarveperioodis äh, paljuski ettepoole selleks, et see väga tõsine probleem lahendada ähm, millised on äh, teie seisukohad äh, nüüd siis selle eelarvevahendite eeltoo- e, ettepoole toomise osas, äh, mida teha selleks, et see programm oleks nii tõhus kui võimalik? meil õnnestus küll see jah, saavutada, et eelarvevahendid toodi ettepoole, aga teie peate need tegevused ellu viima oma eesistumise ajal ja teine küsimus, mida ma tahtsin teie käest küsida, puudutab ähm, siis lähetatud töötajate direktiivi äh, Te rääkisite sellest, et tuleb halli majanduse vastu võidelda, et tuleb sotsiaalse dumpingu vastu võidelda. meie jaoks, kõikide jaoks siin komisjonis, kõikide fraktsioonide jaoks on selle direktiivi edu ja selle lõpuleviimine absoluutne prioriteet, see on ülioluline ajal, kus me käivitame valimiskampaania. arvestades äh, praegust äh, olukorda, see mängib kätte euroskeptikutele ja eurokriitikutele, seda me ei soovi loomulikult keegi. ja minu küsimus teile, millisena te näete ette oma tegevuskava, kui suur on huvi teil see direktiiv lõpule viia? see, mis meie siin komisjonis oleme teinud, on äh, pidanud silmas äh, seda eesmärki, et me saame hääletada selle direktiivi osas täiskogus veel enne Euroopa Parlamendi valimisi. ja kolmas punkt, äh, mis puudutab meie sõber ja kolleeg Roodi Kratsa raportit, Euroopa Parlament võttis oma hääletusel äh, täiskogul resolutsiooni üle väga selge seisukoha, me taas kinnitasime, kui oluline on meie jaoks meeste ja naiste võrdne osalus võtmekohtadel suurettevõtetes. Euroopa Parlamendi positsioon on tasakaalus ja realistlik ja on nõukogule heaks aluseks tööd selles osas jätkata. eesmärgiks on seadusandlik menetlus lõpule viia teie eesistumise ajal. proua Roodi Kratsa, kes on seadusandliku resolutsiooni kaasautor, äh, kinnitas mulle, et teie toetate seda ettepanekut, aga ma küsiksin teie käest, et milliseid konkreetseid samme te kavatsete astuda eesistujana selleks, et toetada seda, et see direktiiv saaks valmis äh, õigeaegselt. suur tänu, ma soovin teile palju edu Kreeka eesistumise ajaks, see oleks väga hea signaal eh, nii eh, kreeklaste jaoks Euroopa kohta, aga oleks ka väga hea signaal kõikide Euroopa kaaskodanike jaoks. suur tänu selle eest, mis kavatsete ette võtta selle edu saavutamiseks, härra Tussas ja siis härra Taarn. härra Tussas, palun järgmisena. suur tänu meil toimus just kolmenädalane parlamentidevaheline kohtumine siin Euroopa Parlamendis, koos olid rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi esindajad, on tehtud poliitilisi ettepanekuid ja mis nüüd puudutab neid äh, järeldusi, siis meie erakond, Kreeka Kommunistlik Erakond, tahaks öelda, et äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia raames hakatakse tegema tõsiseid jõupingutusi selleks, et monopolide tegutsemisele töö, piir panna ja et äh, tööinimesi ei äh, orjastataks. kui me vaatame tööpuuduse määrasid, mis on kõhedust tekitavad, millega tuli välja eile Euroopa Komisjon Neid äh, näitajaid hakatakse kasutama iga-aastase kasvuanalüüsi jaoks kahe tuhande neljateistkümnenda aasta puhul Euroopa poolaasta menetluse käigus. me näeme aga seda, et tööpuudus aiva kasvab, vaesus süveneb ja seda kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides niikaua, kuni Euroopas on kakskümmend kuus miljonit äh, tööta inimest, äh, sada nelikümmend miljonit inimest elab alla vaesuspiiri äh, ja meie noored inimesed kannatavad tööpuuduse koorma all. niikaua ei saa me rääkida tugevast Euroopast, mis puudutab deklareerimata tööd, siis komisjoni uuring äh, ja see leidis ka kinnitust eile, et deklareerimata töö jätkuvalt on äh, talumatul tasemel. miljonid inimesed töötavad ilma kindlustuseta, töötavad ilma lepinguta ja selle all kannatavad äh, kõige rohkem äh, pered, kus mõlemad vanemad on tööl ja tervishoiu ja, ja tervisekindlustus äh, on, on väga vähestele tagatud. kasutatakse kahte peamist meedet selleks, et äh, halvendada tööinimeste äh, töötingimusi. euro pluss kohaselt seostatakse inimeste palk tööjõuühiku kuluga teatud ajas ja see kulu, seda arvutatakse vastavalt äh, konkurentide äh, kuludega ja kes on siis Euroopa konkurendid, Hiina, India ja Brasiilia. ja hiljutine otsus, mille langetas Euroopa Parlament äh,, valge raamat äh, avalike kindlustusskeemide osas äh,, kahekümne esimesel mail kaks tuhat kolmteist võeti see vastu. tööjõuühiku kulu, nagu te teate, härra minister ja kal-, kolleegid, ka teie olete kuulnud sellest, on Kreekas viimase kolme aasta jooksul äh, langenud, äh, oluliselt langenud kakskümmend viis protsenti. sissetulek, palgad Kreekas on langenud kakskümmend kaheksa protsenti nii et äh, mul on teile üks väga konkreetne küsimus, härra minister. Naftenborgi ajalehes kirjutatakse, et äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpus vabandust, aastal kaks tuhat kuusteist, äh, selle aasta lõpuks kavatsete te veelgi vähendada äh, sotsiaaltoetuseid nimelt, et äh, täita siis viieprotsendiline kärpe-eesmärk ja see tähendab seda, et äh, kolmkümmend tuhat töökohta läheb äh, kaduma. see tähendab seda, et palgad hakkavad kukkuma, miljonid eurod lähevad kaotsi kui te kavatsete sotsiaalkindlustusmakseid äh, vähendada, nagu te väidate, siis kuidas äh, te kavatsete siis sellest tekkiva augu lappida, kus te selle raha tagasi saate, sekkub äh, proua esimees, teil on kõneaeg läbi ja Frederik Tardeen saab sõna. härra Tussas jätkab, aga proua esinaine ütleb, et ei ole rohkem sõnaõigust härra Taarden, suur tänu, proua esimees, suur tänu, härra minister, äh, tänasest äh, külaskäigust ja suur tänu sõnavõtu eest ka. mina olen avaliku sektori teenuste osas raportöör, mul on väga hea meel sellest, et te rääkisite tööpuudusest ja noorte tööpuuduse vastasest võitlusest ja te rõhutasite seda, et Euroopa tasandil tuleb just nimelt tööhõivepoliitikaid koordineerida ja te rääkisite ka äh, tööhõive avaliku sektori teenuste äh, ühtlustamisest ja, ja sellest äh, vabatahtlikust võrgustikust. meie siin fraktsioon, komisjonis oleme täiesti veendunud, kui olulised on need võrgustikud äh, tööturuasutuse koostöövõrgustikud Euroopa tasandil Euroopa poliitika tõhustamiseks ja kui oluline on ka sotsiaalse tõrjutuse vastane võitlus. see on üks nendest elementidest, millele me panime rõhuasetuse läbirääkimiste ajal nõukoguga. me peame väga oluliseks äh, kogemuste vahetamist ja kvaliteediindikaatoreid. meie jaoks on põhimõttelise tähtsusega see, et kõik äh, liikmesriigid panustaksid, et kõik liikmesriigid selles võrgustikus oleksid kaasatud ja ainult niimoodi ju annab see võrgustik äh, tõelise lisandväärtuse äh, tööturupoliitikatele ja me peame vältima seda, et sellest kujuneks vabatahtlik võrgustik. eile me üritasime näidata loovust äh, koos teie esindajatega selleks, et leida lahendus ja nagu ma aru saan, te olete meiega ühel seisukohal, aga ma tahaksin siiski täpselt teada, mida te arvate. ja järgmine väiksem märkus mis äh, ei sõltu eelmisest märkusest, ma tuleksin tagasi selle juurde, kui oluline on musta töö vastu võidelda, kui äh, oluline on üldse sotsiaalsete pettuste vastane võitlus ja, ja loomulikult ka maksupettuste vastu. kuigi loomulikult Euroopa Liidu pädevus maksuküsimustes on äh, piiratud me peame tagama siis mitte ainult infovahetuse koordineerituse ja seda regulaarselt tegema, vaid me ei tohi ka silmist kaotada eesmärki. on oluline, et sotsiaalsete pettuste vastane võitlus aitaks meil võidelda ka äh, ettevõtetes äh, käibel oleva struktuurse pettusega, kus nad, ähm, millele nad allutavad äh, oma töötajaid, need on elemendid, millele tuleb tähelepanu pöörata, suur tänu. Ähm, monsieur le ministre, peut-être härra minister võib-olla vastata nendele küsimustele ja siis on veel kaks pluss minu küsimustel vastata. aitäh. proua Moran Chartier. ma arvan, et te kuulsite minu äh, prioriteete kirjeldavast sõnavõtust, et äh, töötajate lähetamine on üks kõige olulisemad äh, ähm, prioriteete ning me detsembrikuus ka tegelesime EBSCO-s sellega, üheksandal detsembril ja me jätkame selle tööga. Te küsisite ka ajakava kohta ja ajakava on äh, väga tihe, meil on seal kaheksa äh, kohtumist ette nähtud ning kaheksateistkümnendal veebruaril me soovime lõpuni jõuda nende töödega, nagu ma juba ütlesin, nõukogu otsas üheksandast äh, detsembrist näitab, et on ka selge poliitiline tahe selle ülesandega lõpuni jõuda, ärme, ärgem unustagem seda. ja me ei tohiks kaotada seda poliitilise tahte tugevust praegu, me peame tegema kõik selleks, et kaheksateistkümnendaks veebruariks meil on olemas kokkulepe, sellepärast et seda ootavad meilt ka Euroopa kodanikud, ma ütlesin seda juba ennem, aga ma kordan veel üle, et jah, tõepoolest tegu on keerulise ülesandega, keeruline on, erinevad on ka lähenemisviisid, aga see ongi Euroopa tugevus, nimelt kombineerida erinevad vaatenurgad ja seisukohad, nii et meie oleme optimistlikud. nüüd noorsootöötuse algatus me teame, et me teame, mida tähendab ähm, sõna kriis, see tähendab ähm, tööpuudust ja see tähendab äh, ka noorsoo tööpuudust ja see on ka üheks meie kõige olulisemaks prioriteediks. selleks samuti noortele töökohtade loomine on üheks kõige olulisemaks meie prioriteediks ja oma me rajaneme äh, riiklikel Äh, meetmetel ja juuni EBSCO kohtumisel kohtumise raames toimub ka oluline kongress, mille koostavad, mille kutsuvad kokku komisjon ja eesistuja. ja meie peaminister on seal ka kohal. ning tema näitab üles oma huvi äh, noorsootöötuse teema käsitelude vastu. kolleeg Darden mis puudutab ähm, avaliku sektori äh, tööhõive indikaatorid. me oleme praegu erinevate seisukohtade osas, komisjoni, nõukogu ja parlamendi äh, seisukohtade osas ja jõudmas ühele seisukohale, me teame kõik, et see võrgustik on äärmiselt oluline ja seetõttu on tehtud ka avaldusi, mille sisuks on nende indikaatorite kasutamine ja seetõttu me usume, et me jõuame kindlasti kompromissini nii et me loodame vägagi ja meil on alust loota, et me jõuame varsti lahenduseni ka selles küsimuses. nüüd härra Tussas. Kreeka teeb väga suuri jõupingutusi, nagu te teate. väga laiaulatuslikud reformid on käimas. me üritame tegeleda töötuse küsimusega ja töötust ei saa lihtsalt äh, soovidele rajanedes või nõrgale seadusandlusele rajanedes äh, lahendada. nii et me peame ka investeerijaid äh, meelitama Kreekasse, et see tugevdaks ka meie tööturgu. ja seetõttu me peame tegelema ka mõningate majanduse nõrkade kohtadega ja tõhu-, ebatõhusate kohtadega Kreekas. ja üheks oligi see, et Euroopas Euroopa riikidest kõige rohkem kasutati tööjõudu deklareerimata Kreekas. ja palgaga mitte seotud kulusid me soovime vähendada üks koma ühe protsendi võrra ja ja viie protsendi võrra me soovime siis äh, ka palgakulusid äh, vähendada, see on oluline investeerijate meelitamiseks riiki, see on oluline ka töötur-, äh, tööhõive suurendamiseks ja seda eesmärki soovib ka äh, Kreeka valitsus saavutada. sellepärast, et me soovime kõikidele töökohti anda. aga kuidas me anname, kuidas me loome töökohti, kui meil vahendeid ei ole ja ja kui kõik töötud noored saaksid tööd, paraku meil ei ole sellist võlunuppu, millele vajutades äh, me saaksime mm, kõikidele tööd anda ja seetõttu äh, Kreeka valitsus võtab ähm, väga järjekindlaid samme, mille, mis äh, kajastuvad kindlasti ka konkreetsetes tulemustes, aitäh. But then it means he has nothing to answer to you uh.... aga tal ei ole teile rohkem midagi vastata, nüüd kolleeg Saia yeah Thank you, Madam Chair, and thank you. Just let me tell you, I believe you. jaa. Te olete seda arutelu juba jälginud ja, ja teil on ka kõneaeg olnud väga pikk, nii et äh, ma ei saa lubada, et see mm, dialoog siin jätkuks, ütlen lihtsalt teie kolleegile. proua Essaia, jah, ma olen ka täiesti nõus sellega, et tegu on ikkagi aruteluga arutelu ka Kreeka eesistumise prioriteetide üle ja me ei aruta siin Kreeka sisepoliitilisi küsimusi. suur tänu ministrile nende prioriteetide kirjeldamise eest. siin komisjonis me oleme käsitlenud mitmeid direktiive, kus me oleme üritanud leida vastust äh, nendele väljakutsetele, mis on seotud ka tööjõu vaba liikumisega, tööjõu vaba liikumine Euroopa Liidus, aga ka äh, kolmandatest riikidest ja Euroopa Liidust väljapoole. ja nagu minu kolleeg, äh, kolleeg Chatier juba küsis, ta küsis ka ajakava kohta lähetatud töötajate direktiivi arutelu osas ja suur tänu, et te vastasite sellele küsimusele ja mina sooviksin teada, et mida te arvate mm, korporatsiooni sise, ettevõttesiseselt lähetatud töötajate eh, direktiivi käsitlemise ajakavast ja samuti meil on olemas direktiiv kolmandate riikide kodanike kohta, kes tulevad Euroopa Liitu eh, üliõpilastena, teadlastena, au pairidena või siis eh, tasustatud või tasustamata praktikantidena kas te näete, et on võimalus ka nende kahe väga olulise direktiiviga lõpuni jõuda teie eesistumisel. nüüd ehm, see lähedatud töötajate direktiiv on väga sarnane nendele mainitutele ja sellega jõuti juba enne jõule eh, lõpuni ja veebruarikuus see tuleb ka täiskogule. ning mis puudutab tööjõu vaba liikumise arutelu, siis äh, siin on tekkinud äh, selline võõrviha ja, ja rassismist kantud toonid. kas teil on ka mingisuguseid plaane, kuidas seda arutelu enne valimisi, enne Euroopa valimisi kujundada, loomulikult äh, meie poliitikutena ka kanname siin oma vastutust, aga kuidas teie leiate, et selle arutelu tooni saaks kuidagi tagasihoidlikumaks, mõõdukamaks muuta ja et see arutelu kajastuks faktidel, sellepärast et me teame vastavatele, vastavalt statistikale siis vähem kui kolm protsenti tööjõust tuleb tegelikult välismaalt. aitäh ja kolleeg Habatu. Monsieur le ministre, vous avez évoqué euh... suur tänu proua esimees, härra minister, suur tänu teie sõnavõtu eest. euroskeptikute ja populistide risk. see risk on tõsine, tõsiseltvõetav risk ja kui me räägime kodanikega, siis nad tihti räägivad Kreeka juhtumist, no kõigepealt majanduskriis ja teiseks troika tegutsemine troika äh, on viinud äh, Kreeka vaesestumiseni ja see on äh, sümptomaatiline selle kohta, mida euroopalased ei taha Euroopalt. millised peaksid olema paremad vahendid selleks, et tööturu olukord paraneks, kas te kavatsete need ka rakendada? investeerimispoliitikad, need on keskpikad poliitikad. aga täna me tunneme seda, et asi on pakiline kas olete nõus äh, selle lähenemisega, et äh, me peame mõtlema Euroopa tasandil pigem äh, globaalses kontekstis, ÜRO-s on Bachelet komisjoni nime kandev komisjon, mis tegeles sotsiaalkaitse kaitsmisega, sotsiaalkindlustuse kaitsega. see keskendunud seni vaesematele riikidele, vaestele lõunariikidele, aga Euroopas tundub, et on ka täna juba selline äh, võim-, vajadus hakata põhilisi sotsiaalteenuseid kaitsma selleks, et meie kodanike tervis äh, oleks tagatud, äh, et meil oleks äh, väärikad pensionid, et inimestel oleks piisavalt vahendeid vääriliseks eluks. kas te toetaksite sellist mõtet, see oligi minu küsimus, aitäh! suur tänu, härra minister, mina omalt poolt äh, tahaksin ka teile esitada kaks küsimust. esimene on osaliselt äh, seotud äh, sellega, mida ütles proua Benarabatu, aga käib kokku ka nende, selle tööga, mida on teinud Euroopa Parlament koos rahvusparlamentidega sellel nädalal Teie eesistumise ajal, ma kujutan ette, tõuseb, tõusetub äh, küsimus jätkuarutelude osas Euroopa Majandus- ja Rahaliidu sotsiaalmõõtme osas ja sellega on ka parlament väga palju tegelenud. me teame, et ähm, nõukogu on väga palju järeldusi esitanud, aga samas on see selge, et see teema prioriteetne ei ole nõukogu jaoks Äh, ja räägitakse nendest kurikuulsatest äh, lepingutest, äh, mis tunduvad mulle olevat selline pehme troika viis, vaid ei võeta arvesse ikkagi neid väga tõsiseid teemasid, vastastikuse sõltuvuse küsimused nendest ei ole räägitud. vastus on äh, temaatiline, äh, aga meie tahame rõhutada seda, et äh, sotsiaalküsimusi ei saa jätta kõrvale ja et me peame sellega ka arvestama ka avaliku sektori rahapoliitikas nii et millisena näete te ette EPKOs tegevuskava selles osas, et millal see teema tõuseb siis päevakorda? viimasel EBSCO-l, kus ma käisin, just nimelt ju tegelikult sellest räägiti, aga me näeme, et komisjoni laual on ettepanekuid, puudutab ainult ühte osa probleemist, nimelt indikaatoreid. ma saan aru, et teie oma eesistumise ajal selle asjaga tegelema, et teie peate väga oluliseks seda, et tuleb ka demograafiline indikaator sisse tuua Euroopa Parlament, nagu te teate, ja seda ütlesid ka väga paljud rahvusparlamentide esindajad, seda, et oleks seal veel teisi indikaatoreid, eh, juurdepääs eh, hooldusteenustele, eh, väärikas töö, kodutute probleem, laste töö, vaesestumine ja nii edasi. ja me tahame seda, et tööturu osapooled oleksid kaasatud sellesse sotsiaaldialoogi, aga see indikaatorite probleem ei ole ainus probleem ja äh, nendest võib olla kasu, aga äh, me ei räägi siin mitte ainult äh, nendest, kui me räägime sotsiaalmõõtmest Majandus- ja Rahaliidust. Te teate, et meie oma komisjonis juulikuus viisime läbi ühe väga olulise kuulamise ekspertidega selle võimaluse kohta, kas oleks võimalik tuua sisse miinimum töötu abiraha Euroopa tasandil. ja me arvame, et kui eh, tuuad siis see automaatsed stabilisaatorid eh, Euroopa euroalas, siis on see teema, eh, mida tuleks kaaluda erinevatel põhjustel, mul ei ole nende põhjuste väljatöömiseks piisavalt aega, aga ma tahtsin lihtsalt kontrollida teiega, et te olete avatud sellisele mõttele. loomulikult Euroopa Parlament tunneb selle üle ka teatavat muret nimelt, eh, kui teie selle asjaga tegelete, siis eh, meie oleme juba võib-olla oma mandaadi lõpus ja ei saa teile esitada väga palju küsimusi selle kohta. aga minu teine küsimus puudutab sama öö, eh, probleemi põhimõtteliselt, aga natukene teisest vaatevinklist. Euroopa Nõukogu järelduste hulgas, aga ka mujal, ka nendes resolutsioonides, mille on vastu võtnud Euroopa Parlament meiepoolsetes arvamustes, Euroopa Komisjoni ettepanekutes, olgu tegemist siis näiteks tegevuskavaga, mis tuli välja oktoobris või mis edasi, on sotsiaaldialoogist küll palju räägitud kuid ma arvan siiski, et äh, see teema, kuidas me sellest räägime, tegelikult on selline lihtsalt ähm, debatt debati pärast, me peame selle debati maha nii moe pärast, aga midagi sellele ei järgne. täna toimuvad enne nõukogi, nõukogu kolmepoolsed tippkohtumised, ma ei tea, millal see toimub sellel aastal, aga see on kõik väga ametlik. ja need riigid, kes on reformiga hästi hakkama saanud, on tegelikult need riigid, kus sotsiaalne dialoog toimub väga hästi. me kahetseme seda, et Kreekas troika sekkumine millele oli muuseas vastu äh, Strasbourgi Euroopa Nõukogu ja millele oli vastu Rahvusvaheline Tööorganisatsioon. Äh, ja ka meie tunneme selle pärast muret, äh, tekitas küsimuse, et kuidas on võimalik uuendada, ellu äratada ja elus hoida sotsiaalset dialoogi Euroopa tasandil. me näeme sotsiaalvaldkonnas väga suuri lõhesid Need lõhed äh, tuleb aga ületada, seda koos äh, tööturu osapooltega muuhulgas. sellest dialoogist võib olla abi teile nõukogus aruteludeks ja ka järeldusteks, põhjuseid on palju, miks sellele punktile rõhuda, praegu aga näen ma ainult väga-väga ametlikke äh, seisukohti selles küsimuses. Need olid nüüd need küsimused minu poolt ja vastake siis meie viimastele küsimustele ja võtke ka kokku. suur tänu, härra minister. suur tänu. ma alustan proua Peresi kommentaaridest. me oleme väga hästi teadlikud nendest vajadustest, mis on tekkinud äh, finantsolukorraga, finantsolukorrast ähm, Euroopas. me teame, et on vaja finantsvaldkonnas kohandusi, ratsionaliseerimisi teha ja seda äh, kombineerida ka erinevate reformidega, mis olid vajalikud äh, ükskõik kus valdkonnas, kus riigis. ja seda ma ütlesin ka juba EBSCO-s. see finantskohandus ei peaks olema Ähm, eesmärk eesmärgi pärast. siin peab olema ka, siin peab arvestama ka sotsiaalse ähm, sotsiaalse ühtekuuluvusega ja ka tugevusega, õitsenguga. ja meie jaoks on olulised loomulikult ähm, elustandard ja me peame ka vaatama, kuidas me jõuame oma lõpptulemusteni, sest me peame ka sellise tasakaalu looma nende erinevate tegurite vahel. sotsiaalne mõõde ja indikaatorid. et siinkohal me võib-olla tõesti väga kiirete sammudega edasi ei jõua, aga me peame siiski tasakaalukalt astuma samm sammu haaval edasi ja seetõttu me oleme vastu võtnud äh, ühise äh, sotsiaalse dimensiooni indikaatorid tulemustabeli jaoks, tegu on väga olulise arenguga. ja seda me sel nädalal ka oleme öelnud, et me peame ka sotsiaalmõõtmega arvestama, näiteks Kreeka on siis välja toonud äh, Ehm, demograafilised indikaatorid, mis puudutavad äh, terviseindikaatorid, äh, rahvastikuga seotud ehm, indikaatorid. oleme arvestanud siin vananeva rahvastikuga ja me peame esimese sammu võtma ja esimene samm seisnebki selles, et me praegu ka registreerime neid äh, sotsiaalseid indikaatoreid ja seda ehm, ettepanekut, seda sammu tuleks nii toetada kui ka edasi viia ja jätkata selle tööga. ja selliselt Euroopas põlvkondade kaupa tööd on tehtud ähm, parlamentide ja ametikoosseisude kaupa äh, erinevate eesistujate perioodide lõikes, nii et mina olen päris optimistlik, et äh, selle tööga ka edasi jõutakse. nüüd sotsiaalne, sotsiaaldialoog. tõesti väga oluline küsimus ja see ei ole samasugune liikmesriigiti, meil on äh, probleeme ka sellega ka Kreekas, see ei ole mitte ainult troikaga seotud probleeme, vaid äh, ka äh, Kreeka ühiskond, avalikkus ei olnud päris küps veel selliseks sotsiaalseks dialoogiks ja nüüd me läheme edasi troika meetmetega, sellepärast et me peame oma eesmärgid saavutama ja, ja see mõjutab ju ka kõiki teisi Euroopas dialoog on alanud nii Euroopa Liidu tasandil kui ka rahvusvaheliste organisatsioonide tasandil, väga olulised küsimused on juba tõstatatud, näiteks mis puudutab automaatseid stabilisaatoreid, siis äh, Kreeka seda ka kahekümne üheksandal, kolmekümnendal äh, aprillil mitteametliku EBSCO kohtumisel ähm, Ateenas analüüsib kuu aega tagasi Kreeka äh, sotsiaaldialoogi raames jõudis äh, kokkuleppeni töövõtjate ja tööandjate vahel, tegu oli sektoriaalse kokkuleppega ja see vastas ka memorandumile ja see puudutas siis ka, äh, ja see käsitles töötasude tõstmist, nii et mõningad edusamme on saavutatud. Ε, για, το θέμα, για το άλλο θέμα είναι ότι θα εργαστούμε για να ενσωματώσουμε siin räägiti ka miinimum sotsiaalstandarditest, vähemalt mis puudutab Euroopa äh, majanduspoolaastat, meie üritame siin välja tuua erinevad äh, sotsiaalpoliitika aspektid ja seda Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia osadena ning äh, selles suunas me ka edasi liigume. proua Essaia Kreeka eesistuja nõukogus teeb kõik selleks, et äh, me saavutaksime edusamme. Ähm, bien, Madame Regner est arrivée en retard. proua Regner saabus hilinenult Ähm, võib-olla hilinejatele ei olegi põhjust sõna anda, aga meil veidi aega on. anname siis sõna ikkagi äh, ja ma saan aru, et härra Särkas tahab ka veel sõna võtta, kas on veel sõnavõtusoove? ei ole? Äh, hea küll. Äh, Evelyn Regner ja siis Särk, kolleeg Särkas ja siis läheme edasi. proua esinaine, suur tänu. see küsimus mille ma sooviksin teile, härra minister, esitada, selle ma tegelikult esitasin esialgu justiitsministrile ja seetõttu ma äh, ka varem sõna ei võtnud ja ei jõudnud kõige õigeaegselt siia kohale, sellepärast et äh, see küsimus käsitleb äh, just ettevõtete nõukogudes meeste-naiste osakaalu Euroopa Parlamendis on vastav raport koostatud ja see, see siis koostati õigus- ja naiskomisjoni poolt aga otsuste langetavad sotsiaalministrid. minul ei ole võimalust olnud äh, vastust saada sellele küsimusele, sellepärast et paistab, et äh, pädevused äh, parlamentaarsetes komisjonides on teistsugused kui nõukogus ja seetõttu minu küsimus teile kuidas Kreeka eesistumise perioodil seda teemat käsitlema hakkab ja kas te soovite ka, milliseid edusamme te soovite saavutada, aitäh? vabandage, ma pahandan küll nüüd, ma ei tea, te saabute hilinemisega ja siis esitate, ma ei tea, mis küsimusi siin, niimoodi küll ei saa töötada päeva. parlamendisaadikud peaksid ikkagi äh, korralikult tööd tegema ja te ei ole ju üldse kuulnudki, mida minister siin varem rääkis ja nüüd kordate neid küsimusi. suur tänu, mina olin kohal, ütleb äh, härra Serkas, aga ma unustasin ära ühe asja ma unustan ühe küsimuse ära väga lühidalt. härra minister, parlamendis on kuulda et soovitakse Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia üle töötada, seda muuta. ja et soovitakse sealt üks ähm, ministritele mittesobiv ähm, aspekt välja võtta, nimelt mis puudutab äh, vaesuse levikut äh, Euroopas. ja kas te võite meile kinnitada, et sellise barbaarsusega järgmis-, järgnevatel kuudel hakkama ei saada? tahan nüüd Alejandro äh, Sergasele veel lisada, et Euroopa Parlamendina muidugi me ei ole kollektiivselt kõiki neid asju vaja arutada, kuid järgmine Euroopa Parlamendi koosseis äh, annab äh, uue mandaadi ka komisjonile, aga meie jaoks on mõned küsimused siiski väga olulised ja samuti poliitiline sõnum, mis Kreeka, äh, Kreekal kui eesistujal võib olla ja mis võiks aidata kaasa ka Euroopa Liidu demokraatlikule toimimisele. tänan θα μου επιτρέψετε να απαντήσω στην κυρία Ρένκερ. ma sooviksin siiski proua Regnerile vastata, kuigi ta minu sõnavõtu ajal siin kohal ei olnud. ma loen oma sõnavõtust ette. ma ütlesin, et üks ähm, Kreeka eesistumise prioriteediks on ka võrdsed võimalused ja võitlus diskrimineerimise vastu. ja selles küsimuses Kreeka eesistumise ajal jätkab ähm, direktiivi ettepaneku arutelu, mis käsitleb võrdset kohtlemist ja see puudutab siis ka religiooni, seksuaalset orientatsiooni ja nii edasi. ja me jätkame ka soolise võrdõiguslikkuse küsimusega vastava direktiiviga, mis puudutab meeste-naiste osakaalu ettevõtete nõukogus ja ja proua Kratsa on tegelenud selle küsimusega ning meie teeme koostööd ka proua Kratsaga selles konkreetses teemas ning me oleme ka varem äh, temaga koostööd teinud selles küsimuses. ja nüüd härra Särkase tõstatatud küsimus. komisjon avaldab ka oma aruande Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia kohta ja see aruanne kindlasti ei saa ähm, tähelepanuta jätta vaesuse küsimust. suur aitäh, härra minister! sotsiaal- ja tööhõivekomisjoni liikmete nimel ähm, tänan teid, äh, et te tulite siia, olite meiega kuni koosoleku lõpuni, me soovime teile palju jõudu ja edu teie eesistumiseks, loodetavasti saavutate ka kõik selle, mille te olete äh, endale eesmärgiks võtnud, me oleme ju kõik ühes paadis, püüame siis tüürida nii, et, et me sihile jõuaks. meie eh, erakorraline koosolek toimub kolmandal veebruaril kell üheksateist Strasbourgis. kohtume seal, tänan